Eh, good afternoon, ladies. tere kõigile, daamid ja härrad. palun võtke istet. me alustame minuti pärast. nii et on veel hetk vaba aega, et leida endale mugavad kohad. To finish exciting discussion ja et lõpetada põnevad vestlused uh,. <clears throat> Let me welcome all. tahaksin teid kõiki siin täna tervitada. eelkõige tahaksin tervitada siin aga voliniku ning Euroopa Komisjoni asepresidendi kandidaati proua Alenka Bratušekit. tegemist on endise Sloveenia peaministriga täna korraldame me avaliku kuulamise Keskkonna, Rahvatervise ja Toiduohutuse Komisjoni Giovanni Lavia juhatab Keskkonnakomisjoni ning teiselt poolt korraldab kuulamist Tööstuse, Teadusuuringute ja Energeetika Komisjon ja seda komisjoni esindan siin mina. tegemist on teise ühise kuulamisega ja me juhatame kuulamist koos. ma tahaksin tervitada siin teid kõiki, mõlema Euroopa Parlamendi komisjoni liikmeid, kuid ühtlasi ka kodanikuühiskonna esindajaid, vabaühenduste liikmeid, ettevõtete esindajaid ja kõiki teisi tegemist on avaliku kuulamisega ja seda kantakse üle ka internetis, seda saab näha Euroopa Parlamendi koduleheküljel. ja loomulikult tahan siin tervitada ka kõiki eurooplasi, kes meie kohtumist vaatavad interneti vahetusel. ITRE komisjon vastutab tööstuspoliitika eest laiemalt ning ühtlasi ka äh, tööstussektori siseturu ja energiaturu toimimise eest, see puudutab ka energiasäästu, energiatarneid ning samuti taastuvenergiaid, samuti energiavõrkude ühendamise eest ja ka üle-euroopaliste energiaühenduste loomise eest Euroopa Liidus energiapoliitika kindlasti on järgmisel ametiajal väga oluliseks teemaks ja seega on väga tähtis see, mida ütleb meile proua asepresident ja volinikukandidaat. me soovime teada, kuidas ta kavatseb hakkama saada mitmete väljakutsetega. ühelt poolt räägime ju konkurentsivõimest samuti välispoliitikast, tööstussektorist laiemalt. kõik need teemad panustavad Energialiidu loomisesse. Teie kõik ENVI ja ITRE kolleegid olete saanud dokumendid juba ette. tegemist on proua Bratušeki avaldusega, tema CV-ga ning ühtlasi finantshuvide avaldusega. see on läbi käinud ka õiguskomisjonist ja ühtlasi ka kirjalikud vastused kõikidele meie küsimustele. nii et äh, teil on küsimustik koos vastustega olemas. ja veel viimased sõnad enne, kui annan sõna kolleegile Euroopa Parlament annab volinikule hinnangu vastavalt tema üldistele, üldisele kompetentsile ning ühtlasi pühendumusele Euroopa Liidule ning isiklikule sõltumatusele. ühtlasi hindab Euroopa Parlament seda, kui hästi tunneb voliniku kandidaat konkreetset teemat ning milline on tema suhtlemisoskus nüüd on sõna kaaskoosoleku juhatajal, palun. suur aitäh, härra Puusek. ka mina tahaksin tervitada siin Energialiidu eest vastutavat asepresidenti proua Alenka Bratušeki proua Bratušek on olnud olulistel ametikohtadel Sloveenias, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal valiti ta ka Sloveenia parlamenti, kus ta vastutas eelarve kontrolli komisjoni eest, edasi sai temast Sloveenia Vabariigi peaminister. tegemist oli esimese naispeaministriga aprillis kaks tuhat neliteist sai ta tervishoiuministriks komisjonis peaks ta oma vastutusalas koordineerima mitme eri voliniku tööd, ühelt poolt kliimameetmete energiapoliitika voliniku ning keskkonna- ja kalandusvoliniku tööd. proua Pradušek peaks koordineerima energia valdkonnas tööd ning ühtlasi töötama välja kliimamuutuse vastase võitluse poliitika pikemas plaanis, pidades kinni aga äh, võtmeküsimustest, lubades seega säilitada Euroopa Liidus siiski ühtsuse koostöös ka kolmandate riikidega. ühtlasi vastutab ta äh, ka roheliste töökohtade loomise ja seda puudutava strateegia eest selleks, et Euroopa Liidust saaks liider rohelise energia valdkonnas. ja just nimelt sellepärast ongi see ametikoht põhimõttelise tähtsusega meile, Keskkonnakomisjonile. meie ammu oleme juba soovinud ju tõhusat energiapoliitikat ning vähese süsinikuheitega majandust laiemalt ja ühtlasi tahaksin rõhutada ka seda, kui oluline on koordineerida hästi Euroopa Liidu tööd ka rahvusvahelisel areenil kliimavaldkonnas, arvestades kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimuvat kliimatippkohtumist Pariisis. meie poliitika peab osutuma kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ka päriselt tõhusaks ja peame kindlasti reformima ka süsinikuturgu ning süsinikuheidete turgu ja nüüd tahaksin anda uuesti sõna härra Puusekile, et ta selgitaks meile, milline on tänase kuulamise strat-, äh, struktuur. suur aitäh sissejuhatavate sõnade eest. kõigepealt saab sõna volinikukandidaat ning asepresident sõna ITRE puhul oli ette nähtud viisteist minutit, ENVis aga kümme minutit ja me leppisime seega kokku härra Laviaga, et me teeme siis ettepaneku kõneleda kaksteist minutit, nii et see jääb sinna vahepeale ENVi ja ITRE kommete keskele. ja proua volinikukandidaat seda ka teadis ja ta on valmistunud ette just nimelt kaheteistkümneks minutiks ja tal on sõna viieks minutiks veel ka kuulamise lõpus kokkuvõtvaks sõnavõtuks. pärast sissejuhatavat sõnavõttu on ette nähtud nelikümmend viis küsimust, iga küsimuse jaoks kolm minutit, ehk siis üks minut küsimuse esitamiseks ja kaks minutit vastamiseks. kõik kolleegid ja samuti ka proua volinikukandidaat, ma tahaksin teid kõiki üles kutsuda pidada kinni kõneajast, liikmes, liikmetele lubatakse üle minna kõneajast viis sekundit ja volinikukandidaadil kümme sekundit ja pärast seda lülitatakse mikrofon välja. alati me nii ebaviisakad just ei ole, aga ärgem unustagem, et meil selline võim tegelikult olemas on. ja proua volinik, te näete siin tabelis on ka kaks tärni ja seal on siis see kümnesekundiline paus kõigepealt saavad sõna fraktsioonide esindajad, tõlge on tagatud kahekümne kolmesse ametlikku keelde, nii et saate rääkida kõik oma emakeeles. ja ärge palun rääkige liiga kiiresti, sellepärast et meil on vajalik täpne tõlge. koduleheküljel kantakse kuulamist otse üle ja ühtlasi on võimalik pärast koduleheküljel vaadata ka lindistust. nüüd algab meie kuulamine. kui nüüd need tehnilised küsimused on kõik läbi võetud, proua volinikukandidaat, endine ase endine peaminister, vabandust, teil on sõna sissejuhatavaks sõnavõtuks, palun suur aitäh, härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. meid ootavad ees viis rasket aastat ja ma olen kindel, et need osutuvad Euroopa Liidu jaoks olulise tähtsusega. nüüd me teame, et majanduskriis on mõjutanud riike väga negatiivselt, noorte hulgas on töötus kasvanud täiesti vastuvõetamatule tasemele ja meie väljakutseks ongi tegutseda rohkem vastavalt Euroopa Liidu kodanike vajadustele. järgmise viie aasta jooksul peame me taastama usalduse Euroopa Liitu, selleks me peame rakendama jälle tegevuskava töökohtade loomiseks ning majanduskasvu õigluse ja demokraatlike muutuste tagamiseks. seda kava hakkab ellu rakendama väga tugev meeskond ja nad teevad seda koostöös koostöös osaleb loomulikult Euroopa Parlament ja Euroopa Parlament on siin Euroopa Komisjoni peamiseks partneriks. mina teen kõik endast oleneva selleks, et soodustada koostööd komisjoni ning parlamendi vahel. endise peaministri ning parlamendi liikmena mõistan ma täielikult, kui oluline on parlamendi panus lahenduste leidmises ning loomulikult ka meie ühiste kavade ellurakendamises Euroopa Liidu kodanike heaks. lugupeetud parlamendiliikmed, minu jaoks on suur au viibida täna siin teie ees komisjoni asepresidendi kandidaadina Energialiidu küsimustes. minu kodumaa Sloveenia liitus Euroopa Liiduga kümme aastat tagasi. minu jaoks täitus sellega unistus. mina ja minu põlvkond teame, et me kuulume just nimelt Euroopa Liitu. Euroopa Liit on lahenduseks, mitte probleemiks. ja kui me loome tõelise Euro-, energialiidu, liites kõik liikmesriigid energia- ja kliimapoliitika valdkondades, siis kujuneb sellest kindlasti oluline samm kriisi lahenduses. seda ütles ka president Juncker ning nii näen asja ka mina tuleb tagada energia julgeolek ning Euroopa Liidu tööstussektori konkurentsivõime maailmaturul ning ühtlasi soodustada keskkonnasõbralikku majanduskasvu, seades konkreetsed kliimaeesmärgid. Need kõik kujutavad meie jaoks suurimaid väljakutseid. alles hiljuti osalesin ma veel ülemkogu töös ja seega ma olen täiesti teadlik, kui keerulised on energiaküsimused. ma osalesin aktiivselt strateegilistes aruteludest Euroopa Liidu tasandil ja ühtlasi olin valmis igati panustama ka meetmete ellurakendamisse siseriiklikult. ma olen uhke selle üle, et ma olin Sloveenia peaminister siis, kui Sloveenia lõpuks ja täielikult rakendas ellu kõik energiapaketi meetmed. daamid ja härrad, ma asusin peaministri ametikohale ühel keerulisemal perioodil meie noore riigi ajaloos. meil oli vaja rakendada ellu hästi läbimõeldud ning järjepidevat poliitikat, mis tugineb Euroopa Liidu põhimõtetele, just tänu sellele suutsime me Sloveenia majanduskriisist päästa. nii et uskuge mind, ma olen harjunud töötama stressirohkes, rohketes tingimustes, kuid ma tean ühtlasi, et teinekord on vaja ka naiselikumat, pehmet lähenemist, et olukord maha rahustada. nüüd tahaksin paari sõnaga rääkida minu volinikukandidaadiks nimetamisest. Te teate, et volinikukandidaatide nimede edastamise tähtaeg oli juuli lõpus, kuna koalitsioonierakonnad ei suutnud omavahel kokku leppida ning ei suutnud valida välja ühte nime, siis oli meil kaks varianti meil oli võimalus üleüldse mitte saata kandidaadi nime Brüsselisse ning oodata ära, kui seda teeb uus valitsus septembri lõpus. kujutate isegi ette, mida see oleks tähendanud uue komisjoni ametisse nimetamisele või siis me saadame nimekirja. nimekirja, nimekirjas oli kolm nime, sealhulgas ka minu enda nimi ning lõpliku otsuse tegi president Juncker nii et need on faktid ja rohkem ei ole selle kohta midagi öelda. nüüd tahaksin pöörduda tagasi meie ühise väljakutse juurde, Energialiidu loomine. minu kodumaa ei ole ainus riik, kus geograafilisest asukohast olenev, tulenevalt oleme me väga vastuvõtlikud erinevate riskide energiavaldkonnas ja ma usun, et vaid üheskoos suudame me energiavaldkonna väljakutsetega hakkama saada. meil on rohkem kui kunagi varem rääkida ühel häälel, teha seda jõuliselt rahvusvahelisel areenil ning ühtlasi meil on vaja hästi toimivat energiasiseturgu. arvandmed näitavad seda, kui väga on Euroopa Liidul tarvis energialiitu. Euroopa Liit impordib viiskümmend kolm protsenti oma energiast ja me impordime iga päev ühe miljardi euro väärtuses energiaid, energiat. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli kogusumma nelisada miljardit ning see kujutas viiendiku kogu meie impordist. sõltuvus impordist kujutab riski juba iseenesest, aga kui lisaks sellele me sõltume vaid ühest ainsast partnerist, võivad asjad kergesti käest ära minna kuus Euroopa Liidu liikmesriiki impordivad kogu oma energia ühest ainsast riigist, kogu oma gaasi ja lisaks on veel teisi riike, kes impordivad sealt rohkem kui kuuskümmend protsenti oma energiast. Need numbrid näitavad, et meie visioon on õige, nimelt peavad Euroopa Liidu riigid koonduma ümber vastupidava energialiidu vastupidav energialiit, see on minu visioon ning ühtlasi peame me seal, seal arvestama ka kliimapoliitikaga ning see tugineb kolmel põhimõttel. kõigepealt siseturu tugevdamine ning energia tarnekindluse suurendamine läbi energiaallikate mitmekesistamise, ühtlasi energiaühenduste loomine ning meie kohalolu ühiselt rahvusvahelistel energiaturgudel. teine põhimõte edendada taastuvenergiate kasutamist, suurendades Euroopa Liidu rolli tehnoloogia arengus, arendus- ja teadustegevuses, ühtlasi läbi investeerimise stimuleerimise ning ühtlasi ka teadlikkuse tõstmise madala süsiniku heitega ühiskonna osas ning ühtlasi tagades ka konkurentsivõimelised energiahinnad. kolmandaks on vaja soodustada säästvat arengut ja rohelist majanduskasvu ja seda pidades kinni Euroopa Liidu kliimapõhimõtetest, saavutades meie kaks tuhat, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid, vähendades energia tarbimist ning ühtlasi suurendades energiatõhusust. ma olen täiesti teadlik, et hetkel tundub, et meie suhted Venemaaga on just siin kõige suurema tähtsusega energiapoliitikas ja loomulikult lühikeses plaanis on gaasitarnekindlus teema, millele me peame tähelepanu pöörama, kuid me ei tohiks sellega piirduda. me ei tohi unustada, et meil on ka teisi tarnekindlust puudutavaid küsimusi pikemas plaanis ning need on tegelikult veelgi ohtlikumad Euroopa Liidule ning Euroopa Liidu kodanikele. meil tuleb saavutada oma kliimavaldkonna eesmärgid, kuid samas suurendades Euroopa tööstussektor, tööstussektori konkurentsivõimet, see peab olema meie tegevuses prioriteediks. mina usun, et kui Energialiidust saab midagi sellist, millest pole enam võimalik taganeda ning me rakendame ellu täielikult koma kakskümmend kakskümmend kakskümmend paketti, ja kombineerime seda kõikehõlmava investeerimispaketiga, nagu juba ütles härra Juncker, siis suudame me lahendada nii majanduslikud kui ka kliimamuutusest tulenevad väljakutsed. kui me suurendame investeeringuid energia infrastruktuuri ning ühtlasi keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse ja mis veelgi olulisem, just nimelt energiatõhususse, siis suudame me nii-öelda energiadilemma lahendada kahe tuhande kolmekümnenda aasta energiaraamistik pakub meile ka järgmised sammud selle saavutamiseks. daamid ja härrad, loomulikult on meil selle kõige saavutamiseks vaja nii aega kui ka tublisti tööd teha ning see nõuab ühtlasi ka koostööd institutsioonide vahel ma tahaksin teile kinnitada, et mina olen täielikult valmis Euroopa Parlamendiga koostööd tegema ja seda nii ENVI kui ka ITRE komisjoniga. analüüsigem väljakutseid üheskoos, otsustagem ühiste tegevuste osas ning ühtlasi ka ambitsioonikate Energialiidu ja kliimaagenda eesmärkide osas. meil on vaja muutusi selleks, et soodustada majanduskasvu ning luua töökohti, samas aga vähendades energia tarbimist ning suurendades energia tarnekindlust. meil on vaja taskukohast, kuid järjest keskkonnasõbralikumat energiat ja just nimelt keskkonnasõbralik majanduskasv on see, mida Euroopa Liidul on tulevikus vaja. Euroopa Liit on minevikus juba näidanud seda, et majanduslikud eesmärgid on võimalik saavutada, vähendades energia tarbimist, aga me peame minema veelgi kaugemale ja kodanikud seda ka teavad kui me nüüd mõtleme selle peale, et pool meie energiatarbimisest tegelikult läheb kas küttele või ka jahutusseadmetele, siis näeme, et meil on arenguruumi küll ja veel. ja tegelikult saame me siin tabada isegi rohkem kui kaks kärbest ühe hoobiga. meil on võimalik ähm, tagada ehitiste energiatõhusus, äh, samal ajal luues töökohti ning vähendades süsinikuheiteid, just nimelt sellist jätkusuutlikku majanduskasvu Euroopa Liidul ongi tarvis. ma teen kõik endast oleneva selleks, et oluline osa kolmesaja miljardilisest investeerimispaketist, mille kuulutas välja president Juncker, läheks just nimelt energiatõhususe projektidesse, mis soodustavad keskkonnasõbralikku majanduskasvu ning loovad Euroopa Liidus ka töökohti. just nimelt see on Euroopa Liidu jaoks õige tee. Nende eesmärkide saavutamine tähendab loomulikult seda, et meil on vaja tõhusat koostööd ning me peame keskenduma kõige parematele projektidele ja see käib ka komisjoni kohta. mis puudutab ähm, tegevuskava töökohtade loomiseks ning majanduskasvu õigluse demokraatlike muutuste tagamiseks, siis minu jaoks on see üks prioriteete. ma olen valmis juhtima ka oma kaasvolinike tööd selleks, et jõuda tõelise energialiiduni minu ülesandeks on kaasata strateegiliselt hästi üles ehitatud kavasse erinevatest konkreetsetest valdkondadest tulenevad ideed ja ma pakun oma tuge täielikult ka asepresident Katainile selleks, et saavutada meie peamine eesmärk, milleks on ju töökohad äh, majanduskasvu, kasv ning investeering ning nagu ta ütles, olen valmis koostööd tegema ka Federica Mogheriniga selleks, et meie projektid töötaksid hästi ka rahvusvaheliselt. Teil on võimalik veel lõpetada ühe lausega. suur aitäh teile tähelepanu eest! suur-suur tänu teile! ja nüüd jätkame oma kuulamist nüüd fraktsioonide esindajate küsimustega. kõigepealt saab sõna Rahvapartei esindaja härra Karinš Krisjanits. palun, sõna on teil. palju tänu, proua Pradušek te küll rääkisite ilusti, aga mina tahaksin teada, kas te ka teete seda, millest te rääkisite. selgitan, kui maja põleb, siis tavapäraselt naabrid jooksevad appi ja, ja see, kelle maja põleb, on väga rõõmus, et tuldi appi. ja kui teie riik oli suure surve all, siis te keeldusite tegelikult oma Euroopa naabrit abist. ja kas te kasutate Euroopa toetusi selleks, et säilitada riigi sõltuvatust olles tugev liikmesriikide sõltumatuse toetaja, tahaksin teada, kuidas te loote energialiidu, mida usaldatakse, pidades silmas seda, et see energialiit ju eh, piirab, nii nagu teie seda ütlete, liikmesriikide sõltumatust. kuidas te saavutate selle? aitäh küsimuse eest, palun, sõna on teil. Eh, eh, palju tänu teile küsimuse eest austatud äh, parlamendisaadik. jah, tõepoolest olen veendunud, et tõsi on see, et Euroopa tasandil meil on abi andmise mehhanism olemas olukorras, kus mõni liikmesriik satub hätta. ja ma olen väga uhke selle üle, et Sloveenia suutis oma probleemid ise lahendada. oluline on see, et sõltumatu sellele, et Sloveeniat peeti järgmiseks riigiks, kes satub hätta, meil siiski abi vaja ei olnud. kui Sloveenia tuli kriisist välja, siis eh, me näitasime sellega ka seda, et doominokivide eh, nii-öelda kokkukukkumine on peatunud ja liikmesriigid eh, suudavad probleemidest üle saada. me ei keeldunud abist, vaid me otsustasime ise probleemidega hakkama saada ja olen väga uhke, et me seda ka suutsime. nüüd Energialiidust. energialiit on üks äh, põhiüleannet, ülesannetest, mis meie ees seisab äh, lähiaastatel. nõustun teiega, et selleks on meil vaja teha väga palju omavahel koostööd. kui me oleme endale ühise eesmärgi võtnud äh, luua energialiit, siis on oluline, et liikmesriigid ka osaleksid selles töös. oluline on eesmärgid saavutada, oluline on see, et eesmärgid oleksid meil jätkuvalt ühised ja selleks on meil vaja teie kõigi abi. komisjon üksi, mina asepresidendina üksi loomulikult eesmärke ei saavuta, aga üheskoos teiega, koos liikmesriikidega me seda suudame aitäh, nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna äh, proua Van Bremt. aitäh, tere tulemast, volinikukandidaat. energialiidu kontseptsioon on suhteliselt äh, ebamäärane ja selle ümber on väga palju lahtisi küsimusi endiselt. mina tahaksin küsida äh, teie suhete kohta, teie, kes te, teist saab Energialiidu asepresident, millised on teie suhted eh, volinikuga, kes vastutab eh, energia ja kliimaküsimuste eest, selgitage, millised on nüüd siin erinevused ja kui erinevusi, selgeid erinevusi ei ole, siis eh, mida, millised on need ülesanded, mida teie hakkate täitma? et asi oleks selge, tahaksin teada, kes näiteks vastutab selle eest, et äh, püstitada energiatõhususe eesmärgid ja taastuvate energiaallikate eesmärgid. kas äh, selleks on äh, energeetikavolinik või, või teie asepresidendina ja kui selleks olete teie, siis millised on teie eesmärgid taastuvatele energiaallikatele ja energiatõhususele? suur tänu teile küsimuse eest, austatud parlamendisaadik jah, tõepoolest ma tean, et äh, siin on veel palju kahtlusi, lahendamata küsimusi uue komisjoni ülesehituse suhtes. ma olen täielikult veendunud, et president Juncker on asjad väga põhjalikult läbi mõelnud, enne kui ta selle struktuuri välja pakkus ning olen veendunud, et oma tegudega suudame me näidata, et komisjon äh, toimib tänu sellele uuele struktuurile tõhusamalt. isiklikult hakkan ma juhtima ja koordineerima mitmete üksuste tööd eesmärgiga eh, koondada erinevate valdkondade eesmärgid selleks, et saavutada meie ühine jagatud eesmärk. olen veendunud, et kohe algusest peale eh, kui mul õnnestub teie usaldus võita, suudab komisjon ähm, leppida kokku oma pädevuste jagunemises ja töökorras ja tõhusalt tööle hakata. mis puudutab nüüd äh, eesmärkide püstitamist ja nende saavutamist, siis ma usun, et olulisem sellest, kes vastutab erinevate eesmärkide seadmise eest, on äh, nimelt see, et meie eesmärgid oleksid ambitsioonikad ja et me üheskoos püüaksime need eesmärgid saavutada. teeksime selle nimel tööl ning lõppkokkuvõttes äh, oleme meie komisjonina vastutavad nende eesmärkide ja meie tegevuse eest. palju tänu ja nüüd saab ECR-i nimel sõna härra Kubatšik. suur tänu proua volinikukandidaat, Energialiit kujutab endast meie eh, energiajulgeoleku esmatähtsit eh, küsimust ja ma arvan, et tegemist, selles osas eh, väga tähtsaks teemaks on ka meie energiaallikad, see, mis eriti arvestades eh, Venemaa tegevust, eh, vastustes eh, parlamendi küsimustele te olete öelnud, et te töötate välja lühi- ja keskpika perspektiivi tegevuskava. mina tahaksin teada järgnevat. milline element gaasitarnekindluses on oluline selleks, et seista vastu tarnekindluse ohtudele ning teiseks, kui Venemaa lõpetab eh, energia tarnimise Euroopasse, siis eh, kelle me asemele võtame? aitäh teile küsimuse eest, palun ootame vastust. jaa, Riis. suur tänu, austatud parlamendisaadikud, jah, tõepoolest, eh, tarnekindlus, energia tarnekindlus on tõepoolest üheks Energialiidu alustalaks, nurgakiviks. ning äh, see olukord, kus me hetkel oleme, sunnib meid äh, reageerima kiiremini, kiiremini, kui me seda teeksime tavaolukorras. Ehm, gaasikriis on midagi sellist, millega me oleme Euroopas juba kokku puutunud ja ma ütleksin, et tänasel päeval me oleme selliseks kriisiks rohkem valmis kui varem, kuigi me leidsime ennast ka sarnases olukorras aastal kaks tuhat üheksa. loomulikult meil tuleb leida lühiajalise ja pikk, keskpika perspektiivi lahendused. vastuseks on paremini omavahel ühendatud taristu, võimalus tagada vastassuuna voog erinevate riikide, regioonide vahel ja ka erinevate riikide, piirkondade vahel, kes tänasel päeval on veel isolatsioonis. ehk meil on vaja paremat taristut, terviklikku, kõikehõlmavat taristut, see on üks asi, mida meil on tõesti väga vaja saavutada Euroopa Liidus lühiajalises perspektiivis ma usun, et me peame kiiresti kokku panema hädaolukordade plaani. ma usun, et vastavates peadirektoraatides töö juba käib, viiakse läbi niinimetatud vastupidavustestid, leidmaks vastuseid olukorrale, kus eh, tarnemahud vähenevad või, või tarne peatatakse sellist täielikku peatamist eh, senini ei ole veel eh, meil esinenud ja siis tuleb vaadata ka teistele, teiste allikate suunas, Norra Vahemere suunas. aitäh ja nüüd saab Alde nimel sõna kolleeg Fedeli. aitäh, esimees. Eh, proua volinikukandidaat, palju tänu teie sissejuhatuse eest. mis puudutab kliimamuutuseid, Eh, siis, eh, siis eh, me oleme nüüd ristteel, meeldib see teile või mitte. kui me praegu samme ei astu, tekib olukord, kus meie töökohad, tööstus sõltuvad agressiivseks Venemaast ja turbulentsest Lähis-Idast me oleme sunnitud pigem investeerima taastuvatesse energiaallikatesse, millega on võimalik luua siin töökohti ja ja vabaneda sõltuvusest agressiivsetest partneritest ja nüüd ma tahaksin teada, proua, kuidas teie asepresidendina eh, kavatsete hea seista selle eest, et selline eh, üleminek tagada, muutmaks Euroopa juhtivaks eh, piirkonnaks taastuvate energiaallikute osas? aitäh teile teie küsimuse eest. meie nägemus on väga selge ja meie eesmärgid on selged ning ka need äh, sammud, mida tuleb astuda eesmärgide saavutamiseks, on vägagi selged. olen täielikult veendunud, et tegemist on meie ühiste eesmärkidega. Euroopa Komisjon ilma liikmesriikideta ei suuda selles valdkonnas äh, äh, väga palju saavutada. me peame kombineerima meie ühised teadmised ja võtma endale ühised eesmärgid, nii nagu ma juba varem ütlesin, ilma liikmesriikide poolse koostööta, ilma teie abita mina üksinda ei suuda mm, väga palju saavutada. seetõttu rõhutan veel kord, oluline on, et meie eesmärgid oleksid ühised, taastuvad energiaallikad on äh, minu pilgu läbi olulised eh, mitmetes aspektide tõttu. kõigepealt see aitab meil eh, vähendada eh, süsiniku heitkoguseid, need vähendavad meie sõltuvust välistest energiaallikatest ning need aitavad juurde luua ka uusi töökohti, keskkonnasõbralikke ehk rohelisi töökohti ning need annavad omapoolse panuse ka majanduskasvu saavutamisse. loomulikult minu jaoks on väga selge see, et kooskõlas kehtiva seadusandlusega, kooskõlas aluslepingu sätetega liikmesriigid eh, sõltuvad, eh, sõltumatult ise otsustavad, millist eh, energiaallikate kogumit nad oma territooriumil kasutavad, aga kõigele vaatamata nii komisjon kui Euroopa Liit peavad, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad silmas pidama ka meie ühiseid eesmärke ning panustama ühiste eesmärkide saavutamisse kui me soovime tuua allapoole taastuvate energiaallikate hinda või, või muuta neid kergemini kättesaadavaks, siis tuleb jätkata investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, mis kindlasti asjale kaasa aitab. minu pingutused on suunatud ehm, selles, sellele, et me Euroopa Liidus oleksime juhtival kohal taastuvate energiaallikate valdkonnas. aitäh ja nüüd saab kuue nimel sõna härra Sülikiotis. proua Pradušek, möödunud maikuus komisjon oma avalduses energiajulgeoleku strateegia kohta ei viidata nendele suurtele mm, reservidele, mis on Vahemere idaosas avastatud või, või ei viidata nende kasutusele võtmisele, on vaid üks viide äh, energiakeskusele ja väga olulisele rollile, mida Vahemeri idaosa reservid võivad mängida. tundub, et seda potentsiaali alahinnatakse. milline on teie seisukoht, kas te kavatsete Vahemere idaosa reservid kasutusele võtta, eriti need reservid, mis on, kuuluvad Küprosele? kas teil on kavas luua Vahemere idaosa eh, keskus eh, edendamaks eh, energiapoliitikat Euroopas. eile Türgi, Euroopa Liidu kandidaatriik, ebaseaduslikult hõivas ühe piirkonna, rikkudes sellega, selle piirkonna ettevõtete õigusi. ootame teie vastust. aitäh teile küsimuse eest ma usun, et äh, ei pea veel kord kordama seda, et äh, energiajulgeolek ja tarnekindlus on Euroopa Liidu Energialiidu nurgakiviks ning äh, tarneallikate mitmekesistamine aitab meil meie ühist eesmärki saavutada, nimelt eh, muudab eh, energeetika valdkonnas Euroopa Liidu sõltumatuks. Eh, on selge, et on teatud eesmärke, mida on võimalik saavutada kiiremini ja on eesmärke, mis võtavad pisut rohkem aega. asi on nimelt selles, et teatud projektid on jõudnud juba edasi arenenud etappi, on teised projektid, mis nõuavad rohkem ettevalmistusaega tugev siseturg on äh, see, mida on vaja nii Euroopa Liidul kui Euroopa Energialiidul, selleks et meie energeetika muutuks konkurentsivõimelisemaks. kui me soovime saavutada suuremat sõltumatust ja ma usun, et see on see eesmärk, mida me kõik jagame, siis nii nagu juba mainisin, on meil äh, kiires korras vaja mitmekesistada nii tarnemarsruute, mida te mainisite, kui ka allikaid, energiaallikaid. ja siin jõuame jällegi tagasi taastuvate energiaallikate juurde, mis jällegi sõltumatuse valguses peab olema meie tähelepanu keskmes tuleva viie aasta jooksul. aitäh, roheliste nimel saab sõna kolleeg Turmas. Eh, volinikukandidaat, te ütlesite, et ambitsioonikad eesmärgid taastuvate energiaallikate osas, kas te teate, kakskümmend seitse protsenti energiaallikate eesmärgist aastaks kaks tuhat kolmkümmend toob kaasa vähem investeeringuid aastatel kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kolmkümmend võrreldes sellega, mida me teeme hetkel aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend, kas te tõesti arvate, et me peaksime investeeringuid vähendama taastuvatesse energiaallikatesse ja siis väidate samas, et me peaksime olema liidrid maailmas selles valdkonnas. ning minu teine küsimus. energialiit tähendab lähenemist, konvergentsi, ma loodan, et te olete sellega nõus. see tähendab seda, et riigid läheneksid. meil on ju olemas taastuvate energiaallikate ühine eesmärk, kõikidel liikmesriikidel on äh, võetud endale siduv eesmärk taastuvate energiaallikate osas. kas teie kasutate oma algatusõigust volinikuna selleks, et töötada välja eh, siduvad eh, eesmärgid ja nendest kinnipidamine kõikides liikmesriikides, kõnelejad katkestatakse, kuna kõneaeg sai otsa. aitäh teile küsimuse eest, austatud parlamendisaadik ma tõepoolest usun, et taastuvad energiaallikad on Euroopa tulevik. see on see tee, mis viib meid suurema energiaalase sõltumatuse suunas. tõsi on ka see, et asju ei ole võimalik muuta üleöö. usun seda, et et eesmärk, mille, milleks ei ole kakskümmend seitse protsenti, vaid vähemalt kakskümmend seitse protsenti, on selline eesmärk, mida liikmesriigid on valmis toetama ning usun, et sel kuul võtame vastu ka nõukogu järeldused, mis muudavad äh, selle vähemalt kakskümmend seitse protsenti eesmärgi siduvaks samas tuleb mõista seda, et kui me e, langetame otsuseid energiaallikate e, kombinatsiooni osas, siis selline otsustusõigus on liikmesriikidel, nemad ise otsustavad, e, milliseid energiaallikaid nad oma riigis kasutavad. ja kordan üle, et energiaallikaid ei ole võimalik üleöö muuta kui mõelda näiteks fossiilkütuste peale, siis tehnoloogilises mõttes me siin äh, oleme saavutanud edu, edasiminekut. Äh, eesmärgiks on äh, nii vähe kui võimalik saastada meie keskkonda fossiilsete kütuste kasutamisel. Ähm, olukord liikmesriikides energiaallikate ähm, kombinatsiooni mõttes ja taastuvate energiaallikate kasutamise mõttes ei ole ähm, igal pool ühesugune ja väga raske on seada ühetaolisi eesmärke, mis oleks täiesti sarnased kõikides liikmesriikides. aitäh teile vastuse eest. Äh, härra Tamburano saab sõna nüüd EFTD fraktsiooni nimel. La parola resilienza si ritrova ormai di fregu-. Äh, tere päevast äh, vastupidavus on selline sõna, mida järjest rohkem kasutatakse energeetika valdkonnas ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu komisjoni teatises kasutatakse täpselt samamoodi seda sõna, seda kontseptsiooni vastupidavust, energialiidi vastupidavus. aga minu meelest seda kasutatakse ülevalt alla suunas, selles mõttes et rohkem infrastruktuure, rohkem tuumaenergiat ja nii edasi et ei räägita kunagi sellest, et milline saaks olema panus altpoolt ülespoole ja täpsemalt just kohalike omavalitsuste panus, kes peaksid ka teadvustama endale seda, et me seisame vastamisi pideva kriisiolukorraga. nii et ma küsiksin teie käest, et võib-olla see termin ei ole piisavalt tuntud, äh, või kodanike jaoks näiteks, kes meid kuulavad, aga mis on teie jaoks see mõiste, et et mis tähendab see vastupidavus ja kuidas peaks olema see ülesehitus üldse Energialiidu puhul, aitäh! palju tänu teile küsimuse eest! on tõsi, et äh, meil on olemas see visioon, me tahame luua vastupidava energia poliitika, tulevikku suunatud energiapoliitika ning kui me soovime saavutada sellist töökindlat vastupidavat energialiitu, siis tuleb astuda samme mitmetes valdkondades. kõigepealt, kui jutt käib energiajulgeolekust, siis olen seda juba varem öelnud, on meil vaja hea seista selle eest, et meie siseturg muutuks tugevamaks. see peab hakkama palju paremini toimima kui ta senini on seda teinud. selleks, et meil oleks tugev energialiit, peame me ise ka rohkem energiat tootma, ka see vähendaks meie sõltuvust impordist. nii et need on need kaks väga olulist küsimust ja kui rääkida energia tootmisest, siis ähm, põhimõtteliselt loomulikult käib jutt taastuvatest energiaallikatest. taastuvad energiaallikad on meil olemas Euroopas. ja on veel üks asi, mida ma täna ei ole maininud, nimelt energia tõhusus, energiatõhususe valdkonnas saavad kohalikud kogukonnad kõige rohkem ära teha. energiatõhususe alased projektid, toon teile siin ühe näite, näiteks hoonete soojustamine aitab kaasa sellele, et loome uusi keskkonnasõbralikke töökohti, vähendame süsiniku heitkoguseid, vähendame energiatarvet ning vähendame oma sõltumatus, suurendame oma sõltumatust välistest energiaimportijatest ning kõik see aitab kaasa sellele, et meil tekiks tugev energialiit. aitäh! sellega lõppes meie esimene küsimuste-vastuste voor ja nüüd järgneb teine voor, kus saavad sõna samuti erinevate fraktsioonide esindajad. kõigepealt saab sõna proua Krossete. tänan, proua Pradušek, tuumaenergia riikide jaoks, kes selle valivad, aitab kaasa eh, kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamisele ja ta aitab kaasa ka Euroopa Liidu energiasõltumatus Äh, Prantsusmaal seitsekümmend protsenti elektrist tuleb tuumaenergiast ja see võimaldab Prantsusmaal saavutada energeetika sõltumatuse taseme, mis läheneb viiekümnele protsendile. teised Euroopa riigid on samuti tuumaenergiasse investeerinud ja kui kuskil kolmkümmend protsenti kasutatud energiast tuleb tuuma, äh, tuumaenergiast. ja see on otseselt seotud tehnoloogia tasemega, see nõuab väga kvalifitseeritud töökohtade olemasolu ja on otseselt seotud teadusuuringutega arengutega. proua asepresidendi kandidaat, kuidas te lepitate omavahel oma ülesanded, mis puudutavad Euratomit, mida regulaarselt mõningad äh, vaidlustavad? Thank you. Yes, please. aitäh. Ähm, aitäh teile, austatud kolleeg, äh, selle küsimuse eest ma nüüd äh, küll kordan ennast, aga midagi ei ole teha. liikmesriigid peavad äh, austama aluslepinguid ja liikmesriigid on need, kes äh, vastutavad oma energiaallikate kombinatsiooni eest. minu koduriigis Sloveenias on tuumaelektrijaam ning suur osa mm, energiast saadakse sellest energiaallikast minu arvates on väga oluline see, et kui jutt käib tuumaenergiast, et Euroopa Liidu tasandil tuleb meil kokku leppida ja luua standardid turvalisuse küsimuses eh, pärast viimast suurem, suurt eh, katastroofi eh, selles valdkonnas pidid kõik meie tuumaelektrijaamad läbima vastupidavustesti, et olla kindlad, et meie tuumaelektrijaamad on tõesti turvalised. ja ma usun, et, et, et see on just see, mida Euroopa Komisjon saab teha ja, ja peakski tegema lisaks seadusandlusele. aitäh teile ning nüüd saab sõna härra Gilles Barnot. austatud esimees proua volinikukandidaat, vaatamata nendele edusammudele, mis me oleme viimase aasta jooksul, viimaste aastate jooksul saavutanud, Euroopa Liidu energeetikapoliitika ei ole oma eesmärki saavutanud Äh, tagada juurdepääs mõistliku hinnaga, tagada Euroopa Liidu vastava tööstuse konkurentsivõime, tagada tarnekindlus kõigile Euroopa Liidu kodanikele ja edendada äh, selliste tootmismudelid ja äh, ülekande Äh, süsteemi, mis tooks kaasa madalad süsinikuemissioonid. mul on üks konkreetne küsimus teile esitada. kas te võiksite meile defineerida ja öelda, et millised on täpselt Euroopa Energialiidu piirid? kas see saab olema midagi sarnast äh, Donald Tuski poolt välja pakutule, et kas tegemist saab olema ka sellega, et hakatakse ühtselt gaasi sisse ostma? Eh, mis tugineks Euroopa Jacques Delors'i <clears throat> poolt välja pakutud Euroopa äh, sööühendusele näiteks ja kas see energialiit lihtsustab ka majanduse ja jätkusuutliku majanduse ühiskonna arendamist? Need oleksid minupoolsed konkreetsed küsimused ja ma ootan ka konkreetset vastust. Najlepša hvala za vprašanje. suur aitäh küsimuse eest ma olen teiega nõus. me seadsime endale Energialiidu loomisel konkreetsed eesmärgid. energialiit tähendab seda, et energia peaks olema kättesaadav kõigile mõistliku hinnaga, tarnekindlus peab olema tagatud. ma ütlesin, et selle saavutamine on keeruline ning see kõik ei käi üleöö energialiidu kõige olulisemad elemendid on teada-tuntud, kõigepealt energia tarbimise vähendamine, seeläbi suurendame ju oma energiasõltumatust, edasi energiajulgeoleku suurendamine, ilma et me paneksime ohtu Euroopa Liidu konkurentsivõime loomulikult on vaja tagada ka üleminek vähese süsinikuheitega majandusele, see tähendab suuremat taastuvenergiaallikate kasutamist, me peame pidevalt arendama edasi tehnoloogiaid, just fossiilkütuste kasutamiseks, mida me ju endiselt tarvitame, ja kui me tahame saavutada sõltumatuse, peame me tagama ka energiaallikate mitmekesistamise ning ka tarnemarsruutide mitmekesistamise. Balti riikides ja Pürenee poolsaarel on väga suuri struktuurseid probleeme, aga nagu ma ütlesin, siis meie eesmärgid ei ole saavutatavad üleöö. mõned projektid on head, teistega läheb veel rohkem aega ma olen nõus nendega, kes usuvad, et me peaksime rääkima ühel häälel rahvusvaheliste partneritega ja see käib nii Euroopa Liidu kui ka Energialiidu kohta. Madame Julie Gerling. proua Julie Gerling, palun. suur aitäh, härra esimees, suur aitäh ka teile, proua Pratušek. hoolimata mõnedest väga olulistest ja konkreetsetest küsimustest kolleegide poolt oleme saanud teilt äh, mitte midagi ütlevaid vastuseid, te lihtsalt korratate üles, üle ikka ja jälle neid üldisi avaldusi, mida me oleme kõik juba kuulnud. ma tahaksin küsida väga konkreetse küsimuse, millele ma tahaksin ka väga konkreetset vastust. Te oma kirjalikes vastustes meie küsimustele ikka ütlete, et nutikas saastajate maksustamine on midagi, mida te toetate võib-olla te nii plaanitegi suurendada rahastamisvahendeid kõikidele, kõikide teiste eesmärkide tarvis. tegelikult on ju maksureeglid ikkagi ettevõt-, äh, vabandust, liikmesriikide pärusmaaks, nii et kuidas te siis kavatsete seda teha? Najlepša hvala za uh... suur tänu! suur aitäh küsimuste eest kui me kõik oleme teadlikud meie ühistest eesmärkidest, ehk siis, kui me kõik oleme nõus nende eesmärkidega, mis me üheskoos parlamendikomisjoni ja liikmesriikidele oleme endale seadnud ja me ka soovime tõsiselt neid saavutada, siis peame me liikuma ühes suunas. energia hinnad Euroopa Liidus on palju pingutatud puhtamate energiaallikate kasutamiseks ja ühtlasi kliimamuutuse vastaseks võitluseks. ja energia hind on tegelikult kõrgem ka erinevate maksude tõttu. kui me tahame saavutada oma ühised eesmärgid Energialiidu sees, siis suudaksime ka maksustamise osas kokku leppida. jah, liikmesriigid on küll sõltumatud oma maksureegleid kehtestades, kuid kui me võtame Energialiitu tõsiselt ja seda me kindlasti peaksime tegema, suudame me selles konkreetses küsimuses ka kokku leppida. me peaksime otsima lahendusi mis võimaldaksid maksustada rohkem neid, kes keskkonda rohkem saastavad ja need, kes saastavad vähem, peaksid jällegi maksma makse vähem. aga nagu te ise ka ütlesite, siis liikmesriigid peavad selles osas kokku leppima. aga kordan veel kord üle, et kui meil on ikkagi ühised eesmärgid, siis ei peaks see nii keeruline olema. aitäh ja härra Gerben-Jan Gerbrandi, palun suur tänu, härra esimees, suur aitäh ka teile, proua Bratušek, et te olete võtnud omaks ka jätkusuutliku majanduskasvu ning äh, strateegia minu jaoks on Euroopa Liidus äh, energia liiga kallis ja liiga saastav ning me oleme liiga suures energiasõltuvuses nii et meil on vaja tõsist energiasektori muutmist, meil on vaja hoopis rohkem taastuvenergiat ja me peame olema hoopis energiatõhusamad. aga see on peaaegu et ületamatu ülesanne. nii et kas te olete minu teemapüstitusega nõus ja teiseks, kas te äh, usute, et liikmesriikidelt on võimalik saavutada nendele eesmärkidele piisav toetus, sest et Energialiidu osas on ju koostöö liikmesriikidega põhimõttelise tähtsusega ja minevikus on see osutunud problemaatiliseks. tänan. aitäh teile küsimuse eest kui meil tõepoolest on ühtsed eesmärgid ja ma usun, et need meil on Energialiidu osas, me ju otsustasime nende eesmärkide üle koos, siis sellistes tingimustes ei ole millegi ärategemine kuigi keeruline. ma olen nõus, et Energialiit on kallis ja et hetkel saastame me liiga palju ning sõltume liiga palju impordist. meie tahaksimegi nende kolme küsimusega tegutseda, kui me tahame vähendada sõltuvust, siis peame tootma rohkem energiat Euroopa Liidu sees omaenda vahenditest, keskendudes eriti just taastuvenergiale. me peame suurendama fossiilsete energiaallikate kasutamise tõhusust ning peame keskkonda sääst-, saastama võimalikult vähe. järgmiseks oluliseks teemaks on energiatõhusus. läbi energiatõhususe vähendame me energia tarbimist ning ühtlasi ka sõltuvust energia impordist. nüüd oluline on see, et kõik energiatõhususe ning energia sõltumatuse valdkonda käivad projektid tähendavad ka seda, et me suurendame majanduskasvu ning loome töökohti ning ka need on ju meie ühisteks eesmärkideks. energia hinda on võimalik alandada, selles olen ma veendunud. seda saab teha läbi siseturu tugevdamise ja parema infrastruktuuri. Sorry, madam Merja Kylonen. sõna on, palun proua Küllonenil. Vice president, designid. suur aitäh. selleks, et me saavutaksime oma kliimamuutuse eesmärgid, peaksime liikuma nutika Euroopa üles eh, elektrivõrgu suunas, mis võimaldaks äh, elektrit tarnida tootmiskohast lõpptarbijani igal pool ning ühtlasi jälgida seda ka reaalajas. kas komisjonil on plaanis ka edendada äh, nutikaid kaasaegseid üle-euroopalisi elektrivõrke, aitäh! Äh, najlepša hvala za vaše vprašanje suur aitäh küsimuse eest. nagu ma sissejuhatuses juba ütlesin, siis mina kavatsen tagada selle, et härra Junckeri välja kuulutatud investeerimispaketist läheks suur osa just nimelt energiavaldkonda ja osa puudutab ka neid intelligentseid energiavõrke. loomulikult tahame me ka taastuvenergiate kasutamist soodustada ja selleks, et seda teha, on meil vaja ka neid intelligentseid võrke. see võimaldaks energiat toota ühes Euroopa otsas ja tarbida seda teises Euroopa otsas mul on väga raske anda teie küsimusele konkreetset vastust ajagraafiku osas. nimelt, millal me eeldame, et need projektid ka ellu rakenduvad, nagu ma ütlesin, on osasaade projektide osas jõutud kaugemale, teiste puhul jällegi mitte aga need projektid, mis on juba valmis, neid rakendatakse ellu väga ruttu, teisi, teistega läheb veel natukene aega. aga nagu te ise ütlesite, meil on olemas intelligentsete võrkude projekt ning teiselt poolt me soovi, soovime ka suuremat energiatõhusust. ja nagu ma ütlesin, on plaanis minul suur osa investeerimispaketist suunata just nimelt nendesse meetmetesse. härra Aiko Kolo. suur aitäh, härra esimees, proua Bratušek. siin toimub kuulamine sellepärast, et te peate olema Euroopa Komisjoni asepresident energiaküsimustes ja nüüd pärast seda, et me oleme juba kuulnud mitmeid kordi, et jah, kõik on väga keeruline, siis me ju teame seda väga hästi, me tahaksime ikkagi, et asepresident oleks julge ning äh, algatusvõimeline, nii et äh, teil, me kõik teame, milline see üldine olukord on, me tahaksime kuulda rohkem seda, kuidas te probleeme lahendada soovite. nüüd kõigepealt äh, kliimapoliitika ja, ja sellealased läbirääkimised, teie peaksite ju juhtima läbirääkimisi nendes küsimustes mida te siis plaanite teha selleks, et me jõuame kahe tuhande kolmandaks aastaks juba kaugemale kui neljakümne protsendini, sest et nelikümmend protsent on ikkagi see kõige alumine piir ja mis tähendab, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks on meie šanss saavutada meie eesmärgid ainult võib-olla viiskümmend protsenti. suur aitäh, palun vastake. suur aitäh lugupeetud parlamendiliige, küllap olete te minuga nõus, kui ma ütlen, et mina üksi ei suuda eesmärke saavutada ja sellepärast ma rõhutasingi, et meil on vaja liikmesriikidega koostööd teha. loomulikult lähen selle algatusega kaasa. loomulikult tagan ka selle, et meie tulevikus seatavad eesmärgid peavad olema ambitsioonikad, kuid peame jääma ikkagi realistlikuks. oluline on, et me suudaksime ka teisi oma eesmärkides veenda, see käib nii liikmesriikide kui ka teiste partnerite kohta, näiteks Ameerika Ühendriikide ja Hiina kohta sest et äh, kui tahes ambitsioonikad me ka ei oleks, ei suuda Euroopa Liit üksinda kõikidele probleemidele lahendust pakkuda. sest et lihtsalt teised saastavad meie õhku. nii et äh, jah, mul ei ole mingit äh, probleemi ideede väljakäimisega, aga ma saan ka aru, et osalt on komisjoni käed seotud ma saan aru, et koostöö liikmesriikidega on siin kõige suurema tähtsusega ja seda rõhutangi ma sellepärast ikka ja jälle. loodan, et liikmesriigid mõistavad, et me peame saavutama need eesmärgid ühiselt, ilma liikmesriikideta ei saa komisjon üksi midagi ära teha. härra Pedicini, palun. Grazie, president. Eh, gentile vicepresidente Desi-. suur tänu, proua asepresidendi kandidaat, kõigil nendel kuulamistel ja sealhulgas ka täna, kui me räägime energiast, me räägime e, energia jär-, jätkusuutlikkusest, et ma arvan, et energiaallikate kombineerimine, et kõik see, liikmesriigid Äh, see toob kaasa selle, et liikmesriigid kasutavad rohkem fossiilseid energiaallikaid ja tegelikult meil on juba teatud eesmärgid paika pandud selleks, et suurendada fossiilsete energiaallikate kvoote ja teinekord liikmesriigid eh, ei pööra sellele üldse tähelepanu, kui ületatakse saaste eh, piirid ja nii või teisiti on kodanik, kes kõik selle kinni maksab. aga millised on need sätted, mis te kavatsete vastu võtta selleks, et eh, teatud mõttes blokeerida liikmesriike ja millised on sellised sätted, et ei oleks enam need õnnetud kodanikud, kes kõige selle eest maksavad, aitäh? Najlepša hvala. Ne glede na to, da. aitäh. vaatamata sellele, et, et ma nüüd ennast jälle kordan, pean jätkuvalt ütlema, et, et kõik tugineb aluslepingutele. liikmesriigid vastutavad omaenda energiaallikate kombinatsiooni eest. nii see on, see on fakt aga samal ajal iga eraldiseisev liikmesriik peab teadma seda, et ega tema peab panustama meie ühiselt võetud eesmärkide saavutamisse ning äh, viimase kahe nädala jooksul, mil ma valmistusin tänaseks kuulamiseks, olen hakanud mõistma, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisel oleme me tegelikult päris hästi edasi jõudnud ja eksperdid väitsid, et, et me suudame need eesmärgid saavutada. ja veel üks asi. energiaallikate kombinatsiooni ei ole lihtne üleöö muuta mitte üheski liikmesriigis ja seetõttu rõhutan veel kord, äh, nendes liikmesriikides, äh, kus kasutatakse väga palju fossiilkütuseid, tuleb meil äh, pöörata pilgud selles suunas, et, et töötatakse välja puhtad tehnoloogiad, et isegi kui nad jätkuvalt peavad kasutama fossiilseid kütuseid, saaksid nad neid kasutada keskkonnasõbralikumalt. aitäh teile ja nüüd saab sõna härra Schaffhauser, palun. Oui, bonjour, madame. Eh, tere päevast, proua. esimene küsimus energiapoliitikas ilma rahvusriikideta te ei saa midagi ära teha. kuidas te kavatsete seega paika panna koostöö rahvusriikide vahel täpsemalt just suurte ettevõtmistega selles osas, mis puudutab energiamajandust ja energiaallikaid. teine küsimus, te tõite välja arvu nelisada miljardit importi. mul on enam-vähem samasugune arv kui me soovime saavutada kümme protsenti kokkuhoidu energ-, energeetikas kümne aasta jooksul invest- ja me peame investeerima nelisada miljardit, et kus te kus te saate need nelisada miljardit, kõik räägivad kolmesajast miljardist härra Junckeri puhul, aga probleem on selles, et iga kord, kui uus volinik sõna võtab, siis summa suureneb, kus see raha on? kolmas küsimus, meie tegime pakkusime välja programmi Euroopa Akadeemia, kus, mida toetasid Itaalia pangad, mis puudutab pikaajalisi investeeringuid ja kas teie toetate Euroopa Keskpangaga seda programmi, aitäh? the answer, please, madam commissioner. palun, ootame teie vastust, proua asepresidendi kandidaat. aitäh teile küsimuse eest. ei, ei ole tõsi, et äh, ma ütlesin, et asepresidendina ma ei saa mitte midagi teha, aga rõhutan jätkuvalt, et Euroopa Komisjon üksi ilma liikmesriikide osaluseta midagi ära teha ei saa. ja loodan, ei, ma ei looda, ma usun, et liikmesriigid teavad seda. nimelt, kui ühistes eesmärkides on kokku lepitud, siis see tähendab seda, et tuleb ka täita vastavad kohustused see ei tähenda seda, et mina asepresidendina ei saa midagi ära teha, ei, mitte seda, aga tahan öelda seda, et, et liikmesriikide poolset koostööd ja mõistmist on vaja. mis puudutab nüüd investeeringuid, investeeringuid energeetika valdkonda, kui me soovime luua tugevama siseturu ja ma usun, et see on selline eesmärk, mida me kõik jagame, selleks et meie äh, energia muutuks odavamaks, selleks, et meie majandused muutuksid konkurentsivõimelisemaks, siis selleks meil on vaja väga suurt summat investeeringuteks. ja päris suur osa sellest rahast peab tulema erasektorist, erainvestoritelt, aga olen veendunud, et kuna me kõik toetame keskkonnasõbralikku rohelist majanduskasva, kuna me oleme veendunud, et see on see õige tee, mida mööda Euroopa Liit peaks tulevastel aastatel käima, siis kõige selle tulemusena ma usun, et komisjonis me jõuame kokkuleppele ning äh, leitakse, et investeeringud Energialiitu on investeeringud keskkonnasõbralikesse töökohtadesse ja keskkonnasõbralikku majanduskasvu aga loomulikult eh, see kokkulepe tuleb alles saavutada Euroopa Komisjonis ja nõustun selles osas, mis puudutab Euroopa Investeerimispanka. kõnelejad katkestatakse, sõna saab proua Delange. aitäh, esimees, ma eh, loodan, et ma esitan oma küsimuse nüüd naiseliku pehmusega loomulikult proua Bratušek, eh, avaldan teile tunnustust ja õnnitlen, et teid on volinikukandidaadiks nimetatud ja teie äh, te ähm, oma sõnade järgi ähm, päästsite Sloveenia Euroopa käest ja nüüd vastutate poliitika eest, kus on vaja rohkemat Euroopat. ma olen valmis kõigile andma võimaluse ja, ja sellest ka minu konkreetne küsimus, millele ma ootan seekord teilt ka konkreetset vastust. Teie arvates Euroopa Liidu puhul, mida kakskümmend kaheksa liikmesriiki üheskoos peavad tegema Euroopa Liiduna ja mida liikmesriigid eraldiseisvalt peavad tegema? nii et eh, millised on need algatused, eh, mida te väga ootate, mis on teile südamelähedased ja mida me võime teilt oodata, andke meile vähemalt mingi mõte selle kohta, eh, milliseks asepresidendiks või, või millist asepresidenti on oodata. ma usun, et siin saalis enamus jagab minu seisukohta, et praegused senised vastused selget pilti meile andnud ei ole, mida teilt oodata on uh,? palju tänu! austatud parlamendisaadik. ütlen siis selliselt, mina ei päästnud Sloveeniat Euroopa käest, vaid ma ehm, päästsin Euroopa veel ühest probleemist. Ehm, see dominoefekt ehm, finantsturgudel, mis mõjutas liikmesriike see lõppes Sloveeniaga. ja loomulikult meil on solidaarsus liikmesriikide vahel, aga mina olen veendunud, et palju parem ja palju parem Euroopa jaoks on ka see, kui liikmesriigid ise suudavad oma probleemid lahendada. üks asi, mille osas ma leian, et me mitte ainult ei saa, vaid mille osas meil tuleb leida kokkulepe Euroopa Liidu e, energialiidu osas on energiajulgeoleku küsimus e, ning e, probleemidele reageerimise küsimus. ja seetõttu üheks kõige olulisemaks, kõige kiireloomulisemaks ülesandeks, mis minu ees seisab, on eriolukordadele reageerimise plaani kokkupanek millised on need vahendid, mida liikmesriigid saavad kasutada, kui tekib häireolukord. Euroopa Liit ei ole mitte ainult solidaarsus, minu arvates energialiit, see on ka vastutus. vastutuse võtmine olukorras, kus see on vajalik. ja energiajulgeolek eh, kahtlemata on üks sellistest küsimustest, mille osas meil tuleb leida kokkulepe ja see on küsimus, mis tuleb lahendada Energialiidu raames härra Eduard Martin, palun, järgmiseks. proua Pratušek, räägitakse väga palju sellest, et me liigume energialiidu suunas ja teie eh, teema pealkirjaks ongi Energialiit, aga sellel ei ole veel piisavalt sisu, sellel kontseptsioonil. et kuidas te saaksite meile anda täpse ettekujutuse sellest, kuidas te kavate, kavatsete omavahel lepitada liikmesriikide suveräänsust äh, nii nagu ütleb seda artikkel sada üheksakümmend neli lõige kaks Euroopa Liidu toimimise äh, lepingust ja energeetika valdkonna konverger-, konvergentsusest, kus räägitakse liidust. ja nüüd see kolmas energeetikapakett, kas te kavatsete veel äh, mingisuguseid muid suundi silmas pidada, et teie komi-, komisjoni asepresidendina te peaksite võitlema just tarnekindluse eest ja tagama just kõige äh, vaesematele kaaskodanikele juurdepääsu energiale ja seda mõistliku hinnaga, aitäh! Martin <laughs> Martin aitäh, härra Martin, aitäh teile! suur tänu teile! suur tänu teile küsimuse eest. energialiidu loomine, nii nagu juba mainisin, tugineb minu arvates kolmel tugeval alustalal. esimene nendest oleks tugevam siseturg selle saavutamiseks tuleb meil üles ehitada taristu seal, kus see meil veel esialgu puudub, meil on vaja võrgud ühendada, piirkonnad omavahel ühendada ja meil on vaja omavahelisi ühendusi ka liikmesriikide sees, kui senini need veel puuduvad. meil on vaja tugevamat, paremini toimivat siseturgu ning ma usun, et selle tagajärjel muutuvad ka energiahinnad odavamaks, mis on positiivne nii tarbijatele kui majandusele tervikuna. oma sissejuhatuses mainisin, et, et oma riigi peaministrina õnnestus mul tagada kolmanda energiapaketi täielik rakendamine, mis on midagi sellist, mis eh, peaks aset leidma kõikides liikmesriikides. ja ma usun, et eh, teatud erandeid veel on, aga suures osas eh, see kolmas energeetikapakett ka kõikides liikmesriikides rakendatud on ning kolmanda energiapaketi eeskirjad annavad meile võimaluse oma energiaturud avada ning energiaturgude avamise kaudu on võimalik pakkuda odavamat, konkurentsivõimelisemat energiat, ehk see on see tee. aitäh teile, kolleeg Ashley Fox, palun. tere päevast, proua Pradušek tundub, et Energialiidust te väga palju ei tea ja seetõttu küsin teie käest midagi, mida te ilmselt teate oma sissejuhatuses. Te ütlesite, et te seisate siin meie ees äh, alandlikult. see ei ole väga kohane kirjeldus enda ko kohta, kus äh, te äh, ise nimetasite oma riigis ennast volinikukandidaadiks on tõsi, et teie nimetamise järel uus Sloveenia valitsus on algatanud eh, eetikakomisjoni uurimise teie nimetamise kohta. on, kas on tõsi, et viivitasite raporti avaldamisega eh, ja ei, mitte vastu võttes vastavat kirja sellest komisjonilt ja kas ei oleks mõistlik kõik, et, et te viiksite meid kurssi selle eetikakomisjoni raportiga, et me näeksime seda enne, kui me saame otsustada, kas te sobite asepresidendi kohale. aitäh, kolleeg, ootan teie vastust. suur tänu. suur tänu, et annate mulle taas kord võimaluse üksikasjalikumalt kirjeldada seda menetlust, mille tagajärjel äh, mind nimetati meie riigi volinikukandidaadiks. ma usun, et te nõustute minuga selles osas, et Sloveenia ei oleks saanud oodata septembrini kandidaadi nimetamisel, me saime uue valitsuse alles kaheksateistkümnendal septembril ja ma usun, et te mõistate, et kui Sloveenia ei oleks õigeaegselt oma kandidaati esitanud, et mis oleks toonud kaasa kogu komisjonile. me esitasime nimekirja, kuhu kuulus kolm nime, üks nendest nimedest oli minu nimi ja härra Juncker otsustas valida minu. ehk te peaksite küsima härra Junckeri käest, miks ta otsustas just valida minu. igal juhul mina olen talle tänulik usalduse eest, mida ta on üles näidanud minu vastu uus valitsus ei algatanud mingisuguseid menetlusi, uuringuid, korruptsioonivastase võitluse komisjon otsustas Sloveenias, et eh, ajakirjanduses avaldatud eh, raportite eh, valguses vaadatakse läbi menetlus, mille alusel nimetatakse liikmesriigi voliniku kandidaat. mina juristina, õigusteadlasena austan seadust ja ei ole seadusega pahuksisse läinud. jah, ma olen saanud korra ka e, trahvi valesti parkimise eest ja korra ka kiiruse ületamise eest, aga e, mul ei ole mitte midagi selle vastu ja ma ei, ei, et vastav menetlus, volinikukandidaadi nimetamise menetlus vaadatakse läbi mina olen äh, teinud kõike seda, mida seadus on minult nõudnud. ja see, mida on öeldud, et, äh, et, äh, et see menetlus on korruptsioonimaiguline, sellega ma ei nõustu. aitäh, kolleeg Peterson, palun. aitäh, esimees, aitäh, proua Bratušek mulle tegid eh, head meelt teie märkused, mis puudutasid eh, jätkusuutlikku majanduskasvu ja tegid eh, hea meelt ka märkused, mis puudutasid keskkonnasõbralike töökohtade loomist, millega te tunnistate, et siin on ka äripotentsiaal Euroopa roheliste ettevõtete jaoks, roheliste tehnoloogiate valdkonna jaoks ja nüüd ma tahaksin teada teie käest, kuidas teie komisjoni asepresidendina ja Energialiidu volinikuna kavatsete hea seista selle eest, et me jätkame sellel teel, et energianeutraalsus, CO2 neutraalsus saavutada tundub, et see on üks äh, raskemaid küsimusi, millega me hetkel silmitsi seisame ning selgitage veel oma seisukohta taastuvate energiaallikate osas ja kuidas äh, siis rakendamise kaudu lahendada nii tarbimise kui äh, tarneküsimusi, saavutamaks energiatõhusust Euroopa Liidus. aitäh teile, ootame teie vastust. Najlepša hvala tudi za vaše Äh, suur tänu. suur aitäh küsimuse eest. ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et kliimamuutust puudutavad eesmärgid käivad käsikäes teie mainitud eesmärkidega. ma olen seda täna ka juba mitu korda kinnitanud rääkides energiajulgeolekust, on selge, et nii mõndagi tuleb ette võtta kiiresti, kuid osad projektid jällegi tuleb ellu rakendada pikemas plaanis. minevikus jah, oleks pidanud võib-olla käituma teistmoodi, kuid vaadates hiljutist gaasikriisi, siis tundus, et me olime lihtsalt unustanud, et midagi tuleb ära teha. ja siin jällegi jõuan tagasi infrastruktuuri juurde, mis kindlasti on üheks suureks väljakutseks järgmise viie aasta jooksul. ühtlasi taastuvenergiate osas ma rääkisin intelligentsetest energiavõrkudest, mis on absoluutselt vajalikud kui me soovime energiat toota taastuvenergiaallikatest. ning ühtlasi soovime selle ka transportida sinna, kus tarbijatel seda vaja on. investeeringute pakett, mis meid ees ootab, võimaldab üsna suuri investeeringuid ja ma olen veendunud, et kui me kõik soovime keskkonnasõbralikku majanduskasvu, siis äh, suur osa sellest kolmesaja miljardilisest paketist suunatakse just nimelt selleks, et meie siseturg toimiks paremini ning et meie energiasektor oleks konkurentsivõimelisem. nüüd on sõna Kornelia Erstil, palun. suur tänu, proua Bratušek. Te olete üldistuste äh, tšempion aga samas siiski me sooviksime, et oleksite natukene konkreetsem mõningate punktide osas. ja ma annaksin teile kaks võimalust ja ise otsustage, kuidas te toimite. kõigepealt pärast finantskriisi väga paljud liikmesriigid said Äh, nägid, kuidas riigipoolne abi vä-, vähenes selles osas, mis puudutas näiteks taastuvaid energiaallikaid, et riigipoolne abi oli väiksem ja selles oli saa-, äh, saatuslik mõju taastuvatele energiaallikatele. ja minu küsimus on, milliseid konkreetseid samme on teil kavatsus ette võtta selleks, et liikmesriigid selles osas astuksid sammu, sammukese tagasi? teiseks, teine teema, tähtis teema mida, kuidas te kavatsete tagada äh, kodumajapidamistele mõistlikud energiahinnad? palun vastake Uh, res se äh, mogoče že ponavljam ampak naš energetski trg ma tunnistan et võib-olla ma kordan ennast kuid fakt on see, et meie energiaturg peab paremini toimima. ning energiaturg toimib paremini, kui me suudame infrastruktuuri välja ehitada. ja seda me ka teeme. sellel tuginebki odavam ja lihtsam energiatransport. see omakorda tähendab, et nii ettevõtetele kui majapidamistele on energia odavam. võime siin näiteks tuua taastuvenergia valdkonna algatused. hetkel on algatuste tegemine liikmesriikide pädevusvaldkonnas kui aga rääkida energiajulgeolekust, siis on oluline ikkagi kokkuleppele jõudmine Euroopa Liidu tasandil. nii leitakse lahendused samuti liidu tasandil. kuid enne seda on meil tarvis ka vastavat õigusraamistikku raamistikku, mis soodustaks taastuvenergia allikate laialdasemat kasutamist. nii et sellised on siis meie eesmärgid järgmise viie aasta jooksul mina olen täiesti veendunud, et taastuvenergia ei ole oluline mitte ainult Energialiidu, vaid ka laiemalt Euroopa Liidu vaatenurgast. härra Erikson, te ütlesite, et suur osa pädevusest energiavaldkonnas on liikmesriikidel, jah, tõepoolest see nii on, aga meil on siiski Euroopa Liidus ka mõned poliitilised instrumendid olema, olemas ja ma tahaksin teada, kas te olete valmis neid instrumente ka kasutama, mis on Euroopa Liidul ja Komisjonil. näiteks Euroopa Parlament on teinud ettepaneku suuremate energiatõhususe ning taastuvenergiate eesmärkide osas, mis oleksid ka siduvamad ning komisjon peaks tegema selles osas algatuse. kas te olete valmis ütlema, jah Euroopa Parlamendile ja vastama jaatavalt Euroopa Parlamendi nõudmisele see, seada kõrgemad ja siduvamad eesmärgid või lasete te selle võimaluse käest? tänan, palun vastake. suur aitäh küsimuse eest ma usun, et minu tänastest vastustest on selgelt näha, et kliimamuutuse valdkonna eesmärgid on mulle väga olulised. Need eesmärgid peavad olema ambitsioonikad, kuid samas realistlikud. komisjon ise ei saa üksi tegutseda. meil on loomulikult vaja Euroopa Parlamendi tuge, seda ühelt poolt ja teiselt poolt on vaja meil tarvis jõuda kokkuleppele ka liikmesriikidega. kui me tahame eesmärgid heaks kiita, siis on selle eeltingimuseks liikmesriikide vaheline kokkulepe. ma olen täna mitu korda öelnud, et jah, me peame olema ambitsioonikad, kuid samas peame teadma, milline on tegelikkus sellepärast olen ka täna mitu korda öelnud, et me peame tegema tihedat koostööd liikmesriikidega. aluslepingus on selgelt kirjas, millistes raamides saab tegutseda komisjon ning mis piirides saab liikmesriik tegutseda iseseisvalt. mina toetan kõrgemaid, siduvamaid eesmärke kliimamuutuste osas, kuid samal ajal peame kõik olema teadlikud ka sellest, et eesmärgid peavad olema ka realistlikud. ei ole mõtet seada väga ambitsioonikaid eesmärke, kui me neid lõpuks ei saavuta. härra Roger Helmer, palun. tere, kena pärastlõunat teile, proua Bratušek. Te võib-olla teate, et härra Tajani tööstusvolinik, kes, kelle ametiaeg lõppes, rääkis, et tegemist on olnud täieliku tööstusverevalamisega siin Euroopa Liidus. Teie nüüd saate aga midagi ära teha ühenduste ja energiahindade ja kõige muuga, aga me tegelikult teame, et konkurentsivõime probleem tuleneb sellest, et me oleme väga pühendunud taastuvenergiaallikatele, mis on väga ebatõhusad ja kallid ja lisaks on siin ka veel muud takistused, nagu näiteks kes-, heitkogustega kauplemine kas teile on siis vastuvõetav see, et Euroopa Liidust lähevad tööstusettevõtted üleüldse minema, võtavad kaasa oma investeeringud ja töökohad ja kas te teate, et nad alati lähevad sellistesse piirkondadesse, kus on väiksemad, madalamad keskkonnanormid ja miks te siis olete valmis loobuma töökohtadest Euroopa Liidus samal ajal, kui heitkogused nii ehk naa kasvavad maailmas? palun vastake suur aitäh, lugupeetud parlamendiliige. ma olen tihtipeale või siis täna juba mitmeid kordi rääkinud konkurentsivõimest, tahaksin seda aspekti veel kord rõhutada. kui meil on tugevam siseturg, kui infrastruktuur on täielikult välja ehitatud, kui energia, transport Euroopa Liidu sees on tagatud, siis saame me võimaldada ka mõistlikku energia hinda nii majapidamistele kui ettevõtetele. ma olen selles täiesti veendunud ühtlasi tean, et äh, liikmesriikidel on sellised kogemused juba olemas. konkurentsivõimet suurendades energia hind alanes, sellest on, sellest on näiteks ka näiteks äh, Sloveenia. Sloveenias alanes energia hind äh, ligi kolmkümmend protsenti, kui energiaturule sisenes uus teenusepakkuja. ja see ei ole mitte tüüpaljas kokkusattumus. kui me tahame oma keskkonda hoida, siis me peame investeerima taastuvatesse energiaallikatesse. ühtlasi kui me investeerime rohkem ning kasutame rohkem taastuvenergia allikaid, siis äh, nende kasutamine muutub ka odavamaks. on näha olnud märke ka sellest, et taastuvenergia hind alaneb. ja seeläbi suurendame me ka Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõimet nüüd äh, kolmandas äh, küsimuste voorus on viimasena sõna härra Jean-Luc Schaffhauseril, palun. tänan, proua, minu küsimus puudutab teie prioriteeti. kas te usute ainult turgu ja täiuslikku konkurentsi või arvate teie, et on vaja liikmesriikide poolset tegevust ja seda just selleks, et energia tootmine ümber paigutada tänu just sellele, mida me nimetame lühikesteks võkkudeks ja see tähendab ka energiajulgeolekut, energiasõltumatust ja nii edasi ja see ei ole sugugi vastuolus äh, ka sellega, mis me oleme rääkinud erinevatest energiaühendustest. ja ma arvan, et selleks, et seda võrgumajandust edendada, mis on väga kallis komisjonile, ja mis arvestades ülemaailmset konkurentsi, nõuab seda, et meil oleksid võrgud, mis äh, maksaksid vähem ja kas teie võiksite täpsustada, et mis puudutab seda, selliseid, selliseid võrke? suur aitäh, palun vastake. ma tänan teid küsimuse eest. lugupeetud parlamendiliige. mina usun täielikult seda, mis on kirjas kolmandas energiapaketis. ma usun täielikult energia turgu energiaturgu tuleb õigesti reguleerida. ja ma enne juba väljendasin seda tegelikult ka Sloveenia näitel, et meil on vaja rohkem energiavarusid, kui me tahame energia hinda alandada Euroopa Liidus minu arvates on väga tähtis mõista seda, et mida tugevam on siseturg, seda suuremat kasu toob ta meile kõigile. ja sellest tulenevalt meie ülesandeks järgmistel aastatel on veelgi parandada infrastruktuuri paraku ei ole osade projektidega selles valdkonnas veel, nende projektide ettevalmistamisega veel lõpule jõutud ja loomulikult ei saa seda teha üleöö. isegi kui gaasikriis saab läbi ja ma tõepoolest usun, et praegu on tegemist gaasikriisi olukorraga, peame me midagi tegema, me ei tohi ära unustada peamisi probleeme, nagu juhtus aastal kaks tuhat üheksa. me peame siseturul infrastruktuuri täielikult välja ehitama ja vabandan, et läksin üle aja. suur aitäh, lugupeetud volinikukandidaat ja komisjoni asepresidendi kandidaat, nüüd annan sõna härra Giovanni Laviale, kaaseesimehele. suur tänu Eh, proua Suitsa. suur aitäh, proua Bratušek. Te rääkisite mitmeid kordi energiaallikate mitmekesistamisest. mida arvate te Aadria merd läbivast gaasitorust, see oleks ju väga hea, sest et see võimaldaks tuua gaasi Aserbaidžaanist. kas te soovite vähendada sõltuvust Venemaalt tulevast gaasist? koostöö Venemaaga on olnud vastuvõetav, te olete teinud ise aga tegelikult Euroopa Liidu vastaseid avaldusi. kas siis nüüd ei oleks mitte aeg vaadata tulevikku ja kommunism ikka selja taha jätta? suur aitäh! lugupeetud parlamendi liige. suur aitäh selle küsimuse esitamise eest, mul on nüüd võimalus sellest teemast rääkida. alustuseks räägiksin nii-öelda siseriiklikust küsimusest, see lindistus, mida te kuulsite, tehti vabastusrinde mälestuspäeval ma laulsin tol päeval ühte laulu ja see ei olnud ainus laul. ja see ei olnud äh, selline, nagu teie seda kirjeldate. Euroopa Liidu väärtused on selged ja mul ei ole vaja millegi eest vabandada. tegemist on fašismi vastase lauluga, mina ise ei ole kunagi kuulnud ühtegi kommunistlikku erakonda. Sloveenias on mind kritiseeritud pigem selle eest, et ma olen liiga Euroopa-meelne, et ma allun sellele, mida Brüssel ütleb ja et ma peaksin seisma Brüsselile vastu minu arvates on aga Euroopa Liit ainus õige viis liikuda edasi Sloveeniale ja sellega ma rõõmustan selle üle, et Sloveenia Euroopa Liidu, liitu kuulub. nüüd, mis puudutab energiaallikate mitmekesistamist, ja loomulikult teie mainitud projekt on väga vajalik ja see vähendab kindlasti meie sõltuvust Venemaast kõik edeneb selle projektiga nii, nagu ette nähtud. muud ma ei saa öelda, kui et ma toetan seda projekti. tegemist on just nimelt sellise projektiga, mis võimaldab vähendada meie sõltuvust ühest energiatarnijast. härra Kasparra, palun. Grazie Presidente, buon pomeriggio. suur tänu härra esimees. tere pärastlõunat, proua Pratušek. see ülesanne, mis teile on antud, on väga eh, tähtis, eesmärgid on tõesti strateegilise tähtsusega. Euroopa Energialiit ja seega vabandage, kui me äh, tõesti mitu korda eh, midagi küsime, me teame, milline on teile, teie poliitiline tahe ja meie teame ka, millised on need vahendid, mida te kavatsete oma eesmärkide elluviimiseks kasutada. Eh, te rääkisite eh, suurest osast sellest kolmesajast miljardist, millest rääkis komisjoni president ka. ma tahaksin paremini aru saada, milline on see osa ja milline on teie strateegia, mida teie kavatsete äh, endale paluda, kuidas te kavatsete kasutada struktuurifonde, äh, kuidas te Euroopa Investeerimispangaga kavatsete töötada, te viitasite sellele, aga te ütlesite, te tule, tuleksite selle teema juurde veel tagasi. palun vastake. Najlepša hvala za eh, vaše eh, aitäh teile küsimuse eest. projektid, sellised projektid, mis on kõikide ühistes, ühistes huvides, millest on pikk nimekiri. Nende summa ulatub neljakümne, viiekümne miljardini ja suur osa nendest suur osa sellest äh, summast äh, tuleb äh, investoritelt. ja projekti teine osa on samuti oluline, suur osa sellest kolmesajast miljardist loodetavasti läheb just nendele projektidele ja annan endast parima, et see nii läheks. mul on väga raske täna teile rääkida konkreetsetest arvudest, aga olen veendunud, et keskkonnasõbralik majanduskasv on meie ühine eesmärk, uued eesmärgid, uued töökohad on meie ühiseks eesmärgiks ning äh, statistika näitab, et energeetikavaldkonna projektid, mitte ainult taristuprojektid, aga ka energiatõhususe projektid on sellised projektid, mis aitavad äh, luua juurde töökohti ning äh, panustada keskkonnasõbralikku majanduskasvu ning rääkides täiendavatest rahastamisvahenditest, mida on võimalik välja töötada üheskoos Euroopa Investeerimispangaga energeetika valdkonnas, on ka üks variantidest, mida ma kindlasti kavatsen kaaluda. kolleeg Toormann, palun. suur tänu, härra esimees tahaksin rääkida näite, ka teistest teemadest, mis seonduvad rangemate keskkonnatingimustega, näiteks kivisüsi, kildagaas. Te ütlesite, et kildagaas annab meile lootust, aga sellega seonduvad väga tõsised probleemid. Iirimaa valitsus otsustas alustada oma esimese projektiga äh, mere, mereenergia, et milline on teie suhtumine uutesse alternatiividesse, näiteks kildagaasi, merest pärinevasse energiasse, et kuidas te saate tagada ka seda, et meie kaaskodanike tervis ja Euroopa siseturg saavad ja kohanevad nende uute võimalustega? Najlepša hvala za vprašanje. aitäh teile küsimuse eest kildagaas on kindlasti üks valikuvariantidest. üks ähm, sellistest variantidest, mis hetkel meil laual on. olen veendunud, et äh, liikmesriigid peavad teostama väga põhjaliku analüüsi, enne kui nad langetavad otsusta, langetavad valiku ühe või teise variandi kasuks, tuleb läbi viia põhjalikud keskkonnauuringud ning Euroopa Komisjoni ülesandeks on hea seista selle eest, et kõikidest keskkonnaalastest nõuetest peetakse kinni, et peetakse kinni kõikidest nendest keskkonnaalastest standarditest ja nõuetest, mis hetkel on kehtestatud Eh, me ei saa näiteks lihtsalt üle kanda Euroopasse kõik need tavad või praktikad, mida kasutatakse näiteks Ameerika Ühendriikides eh, puhtalt juba sellepärast, et eh, rahvastiku tihedus on siin teistsugune, see on ka seotud selliste küsimustega nagu näiteks äh, millist mõju avaldavad äh, selliste allikate äh, kasutamine meie veekogudele ja nii edasi. ehk kõik need vastused peavad olema käes enne seda, kui liikmesriigid saavad ka äh, langetada otsuse, kas min-, minna nende energiaallikate kasutamise teed või mitte. olen juba öelnud, et Euroopa Komisjoni ülesandeks on ja ka minu ülesandeks on juhul, kui mõni liikmesriik peaks otsustama, et nad soovivad äh, uusi energiaallikaid kasutada, minu ülesandeks ja komisjoni ülesandeks on siis äh, hea seista selle eest, et kõikidest keskkonnanõuetest peetakse kinni. kolleeg Torvalds, palun. Äh, Dobro došli, komisjonär Designate Bratusek. As vice president for the energy union aitäh! Mm, komisjoni asepresidendina, kuidas te kavatsete tagada taastuvenergia allikate eesmärkidest kinnipidamise ja, ja millist rolli tulevikus mängivad eh, nii-öelda eh, edasiarendatud eh, energiaallikad ja tehnoloogiad tegelikult äh, tööstusvaldkonnal, äh, tööstus ootab vastuseid ja see sõnum peab olema nii selge kui võimalik. Äh, najlepša hvala za vaše uh, vprašanje. Kot sem danes aitäh teile teie küsimuse eest, nii nagu täna juba korduvalt öeldud, on tõsiasi see, et Euroopa Liit sõltub liigselt toota energia impordilt. umbes üks miljard eurot on impordimaht Euroopa Liitu. kui me tahaksime vähendada seda sõltumatust, siis on meil vaja kasutada omaenda energiaallikad ning taastuvad energiaallikad ei ole kindlasti selliseks allikaks, mida meil väga vähe oleks Euroopa Liidus ja, ja see on üks vastustest. ja see taaskord toob mind taristu küsimuse juurde, meil on vaja taristut eh, selleks, et eh, energia, mis on toodetud taastuvatest energiaallikatest, jõuaks kõikide tarbijateni. intelligentsete võrkude ülesehitamine on ülesanne, mis seisab Euroopa ees, Euroopa Energialiidu ees tulevastel aastatel, et meil õnnestuks eh, tõhusalt taastuvad energiaallikad ära kasutada kogu nende potentsiaal ära kasutada ja nii nagu juba mainitud, Euroopa kakskümmend kakskümmend kakskümmend eesmärgid saavutatakse ja aastani kaks tuhat kolmkümmend olen veendunud, et ülemkogu jõuab kokkuleppele sel kuul küsimuses, et äh, taastuvate energiaallikate osakaal on vähemalt äh, kakskümmend seitse protsenti ja korduvalt on täna juba öeldud ka seda, et äh, energiaallikate, kasutatavate energiaallikate kombinatsiooni küsimus on liikmesriikide pädevuses, samas kõik liikmesriigid peavad teadma, et ühised eesmärgid on võimalik saavutada ainult üheskoos. härra Horist ja Pauns, suur aitäh, mina tahaksin rääkida teile Caronia tuumaelektrijaamast, mis on Hispaania kõige vanem ja mis asub väga suure rahvastiku tihas, tihedusega piirkondade lähedal, muuhulgas näiteks Burgose linna lähedal. tuumaelektrijaamad suleti hiljuti Belgias, kuna need olid vananenud, nüüd on suletud ka Garonia tuumaelektrijaam, kuid ometigi on tahetud seda nüüd taas avada ma tean, et tihtipeale te süüdistate liikmesriike, aga kui me vaatame ikkagi keskkonnaohutust ning rahvatervist, siis tasub see ikkagi ju ka kaalumist. nii et mida te arvate nende vanade, kõige vanemate tuumaelektrijaamade sulgemisest, arvestades direktiiviga, mis eeldab ikkagi äh, teiste energiatootmisvahendite kasutamist, siis millisete konkreetsete ettepanekute tulete te välja selleks, et suurendada jäätmete ümbertöötlemise protsenti Euroopa Liidus? Äh, najlepša hvala za vprašanje. Äh, aitäh teile küsimuse eest. mis puudutab äh, seda konkreetset tuumaelektrijaama, mida mainisite, siis äh, täna mul on väga raske teile anda konkreetset vastust, kuna ma ei ole äh, selle juhtumiga kursis, aga kavatsen võtta end kurssi ja kindlasti õnnestub äh, meil tulevikus nendest probleemidest konkreetsemalt juba ka siis rääkida. aga nii, nagu juba varem mainisin, on Euroopa Liidu ülesandeks seista hea selle eest, et meie tuumaelektrijaamad, kui ma räägin meie tuumaelektrijaamadest, siis ma pean silmas Euroopa Liidus olevaid tuumaelektrijaamu, et need oleksid turvalised. nii palju kui mina tean, need vastupidavustestid, mis viidi läbi, näitasid, et meie tuumaelektrijaamad on tõesti ohutud. samas on ähm, tõsi, et Euroopas on päris palju va vanemaid tuumaelektrijaamasid ja seetõttu on eriti oluline regulaarselt ähm, seirata nende ohutust ja tuleb jätkata investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, näiteks teadus- ja arendustegevus jäätmemajanduse valdkonnas on vajalik selleks, et ohtlikke jäätmeid oleks võimalik ära kasutada ilma keskkonda saastamata. ja seetõttu on väga oluline, et investeeringud teadusuuringutesse jätkuksid ja teadusuuringud jätkuksid. mida komisjon saab teha ja mida mina siin saan teha, on see, et me saame hea seista ohutuse eest, tuumaenergiaalased andmed eh, praeguse seisuga näitavad, et Euroopa tuumaelektrijaamad on turvalised. kolleeg Jennike Šadu, suur tänu. minu küsimus puudutab Hiina dumpingut ja päiksepaneele. Kom-, Euroopa Komisjon on tõestanud ära selle, et Eh, Hiina tootjad poole oma käibest saavad Euroopa turult ja teie eh, valitsus koos teiste valitsustega on võidelnud selle eest, et piirata antidumpingu meetmeid Euroopas just sellise dumpingu vastu, mis tegelikult on mõrvanud Euroopa päiksepaneelide tööstuse ja sunnitud kaot-, sundinud kaotama kümneid tuhandeid töökohti. et te pead äh, kaitsma Euroopa tööstust just energiavaldkonnas, kas teil on kavatsus koos Euroopa Komisjoniga hakata lõpuks kaitsma Euroopa päiksepaneelide tootjad või kavatsete te edasi toim-, teha seda, mis praegu komisjon on teinud just selliste riikide mõjul nagu Sloveenia, toimida niimoodi, et kogu meie tööstus kaob ära selleks, et äh, teha head meelt meie suhetele Hiinaga Ja, äh, najlepša hvala najprej seveda tudi. jah, aitäh selle küsimuse eest. tegemist on eh, samas eh, seerias kuuluva küsimusega, millega seisin silmitsi siis, kui olin oma riigi peaminister. me tõesti toetasime taastuvaid energiaallikaid, päikeseenergia tootjaid. ja oluline on see, et me võitleksime oma majanduse eest, püüaksime toetada oma majandust, aga kõik need sammud peavad olema kooskõlas nende eeskirjadega, mis on kehtestatud rahvusvahelistel turgudel see kehtib nii minu kui ükskõik millise teise voliniku puhul. ja tegelikult äh, siia ei olegi midagi rohkemat enam juurde lisada. Adesso il collega Pier Nicola Pedicini. ja nüüd kolleeg Pier Nicola Pedicini. suur tänu. härra esimees, austatud äh, asepresidendi kandidaat, minu kolleeg rääkis juba tuumaenergiast ja taaskord te ütlesite, et liikmesriigid on need, et liikmesriigid soovivad kasutada energiaallikate kombineerimist, aga mis puudutab nüüd radioaktiivseid jäätmeid, siis ärge öelge mulle, et te teete kõik võimalikku selleks, et et esimese, teise, kolmanda äh, kategooria jäätmeid turvaliselt töödelda. aga ma ei tea, mis maailmas te elate, on olemas ka korruptsioon ja ma arvan, et neid jäätmeid peidetakse lihtsalt äh, kellegi, kellegi selja taha ja mis puudutab nüüd äh, Neid konkreetseid sätteid, mida te kavatsete teha selleks, et energiaallikate kombineerimisest kuidagi tuumaenergiat välja saada, aitäh? Najlepša hvala. Uh... Palju tänu. senikaua, kui liikmesriigid on endiselt vastutavad uh, oma energiaallikate kombinatsiooni valiku eest ja peavad kinni Euroopa Liidu toimimise lepingust. nii et kui me seda muuta ei taha, siis kehtib endine kord ja, ja see sama põhimõte kohaldub ka tuumaenergiale. ka tuumaenergia küsimused jäävad liikmesriikide pädevusse ja seetõttu kinnitan üle, et käituda saab vastavalt kehtivatele aluslepingutele. Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni ülesandeks on hea seista selle eest, et meil oleks ette nähtud tuumaelektrijaamade ohutuse järelevalve kontrollisüsteem ja eksperdid kinnitasid mulle, et tuumaelektrijaamade vastupidavustestid näitasid, et Euroopa Liidus olevad tuumaelektrijaamad on ohutud, turvalised. nii et need on need faktid, mille on mulle esitanud eksperdid, ma ei mõelnud neid ise välja ja ma usaldan eksperte. nii et eh, see on see, mida Euroopa Komisjon saab teha. aga tõsiasi on see, et Euroopa Liidu toimimise leping eh, sätestab, et liikmesriigid ise vastutavad selle valdkonna eest ja nad ise otsustavad, milline on nende riigis kasutatav energiaallikate kogum sõna on kolleeg Mariann Jean-Marinescu. austatud volinikukandidaat, te olete korduvalt maininud eh, seda, et et väga suureks prioriteediks on teie puhul just eh, need tarnemarsruudid tahaksin rohkem selle kohta teada saada. peaministrina minu arvates te käitusite hoopis vastupidiselt, te toetasite South Streami, mitte Nabucot. ja seega te aitasite suurendada sõltuvust Venemaa gaasist siin Euroopa Liidus. kui teist peaks saama volinik, siis milline oleks teie suhtumine South Streami ja milline on teie suhtumine Nabukosse? ja ma väga ootan seekord selget vastust, mitte puhast propagandat. aitäh, ma loodan, ei, ma ei looda, ma usun ja ma olen kindel, et ma suudan vastata konkreetselt. Nabucco oleks olnud Euroopa jaoks väga hea projekt, väga hea projekt, mis oleks toonud kaasa suurema sõltumatuse. Euroopa Liit, Euroopa Komisjon ei ole siin kuidagi valesti käitunud. investorid leidsid, et projekt ei ole huvipakkuv ja seega on hetkel ta laualt kõrvaldatud. mitte Euroopa Liidu, see ei ole mitte Euroopa Liidu süü, vaid investorid otsustasid selliselt. nüüd South Stream, jah, tõepoolest, South Stream tooks äh, maagaasi meile sellelt samalt tarnijalt, äh, kellest me juba sõltume, aga see tooks kaasa samas tarneliinide äh, mitmekesistamise, see on meie eesmärgiks ju. jah peaministrina ma toetasin ja jätkuvalt toetan põhimõtet, et kõikidele projektile peavad kehtima ühetaolised reeglid ja see kehtib ka South Streami kohta. kinni tuleb pidada kõikidest kehtivatest reeglitest. see on see seisukoht, mida ma toetasin peaministrina ja see on see seisukoht, mida ma jätkuvalt toetan ka komisjoni asepresidendina seega ma ei kavatse oma käitumist ja suhtumist muuta. Sorinio Carlos. suur tänu ja kolleeg Carlos Sorinio. Eh, e austatud volinikukandidaat, energia ja informatsioon on tihedalt seotud omavahel nii täna kui ka tulevikus. Euroopa soovib olla esirinnas nii intelligentsete süsteem, tarkade süsteemide osas kui energiamudelite osas, aga selleks on vaja meil strateegiat, meil on vaja seadustikku ja see peab olema Euroopa energialiidu põhiline eesmärk, milline on teie strateegia, milline on teie arvamus äh, ka telekommunikatsiooni osas energiavaldkonnas. kas teie arvate, et see võiks ohtu seada Euroopa energiajulgeoleku? Need ettevõtted hakkavad haldama andmeid energiatarbimise osas, praegusel hetkel on see kindlaks määratud liikmesriigi tasandil ja kuidas teie kavatsete et hallata seda protsessi, et see ei ähvardaks kuidagi äh, konfidentsiaalsust ja meie kodanike konfidentsiaalseid isikuandmeid, aitäh uh,! Äh, jah äh, uh,, najlepša hvala tudi za uh... jah, aitäh teile küsimuse eest. tegelikult me oleme täna väga palju aega kulutanud sellele, et arutada infrastruktuuri küsimusi ja e, kõike seda, mida meil Euroopas on vaja ja mida eurooplastel on vaja selleks, et teatud e, infrastruktuuriprojektid e, lõpuni ehitada ja kordan veel kord üle, kui me soovime ellu viia oma põhimõttelise visiooni, et meil oleks töökindel energialiik, millel on, liit, millel on selged eesmärgid, mis on seotud ka kliimamuutuste alaste eesmärkidega, siis on meie põhiülesandeks see, et me nii kiiresti kui võimalik ehitame välja, viime lõpule siseturu väljaehitamise ning nii nagu üks kolleeg siin juba mainis, meil on vaja ka seda nii-öelda riistvara ehk taristut, aga meil on vaja ka tarkvara ja tarkvaraks on need selged eeskirjad selle kohta, kuidas siseturg peab toimima. ehk mõlemat elementi on vaja, nii tarkvara kui riistvara. ja see on see ülesanne, mis meie ees seisab. et meil oleks toimiv siseturg, mis aitab meil saavutada meie põhi eesmärgid ehk Euroopa Liidu ehk odavama, keskkonnasõbralikuma energia ja energiaalase sõltumatuse. aitäh, kolleeg Tošnovski, palun. aitäh, austatud eh, volinikukandidaat. oma vastustes eh, te räägite väga palju oma prioriteetidest, eh, milleks on taastuvad energiaallikad, te sooviksite, et, et liikmesriigid võtaks rohkem taastuvaid energiaallikaid kasutusele, aga paljudes liikmesriikides on tuumaenergia ja fossiilkütused eh, veel väga olulisel määral kasutusel. ja siit ka see paradoks, me küll räägime millised on meie huvid, aga majandus suunab meid käituma teistmoodi. tänase päeva majandus ei luba meil kiiresti võtta kasutusele jätkusuutlikke energiaallikaid. kas teie arvates äh, on äh, üldse realistlik selline lähenemine, mida te soovitate energiavaldkonnas? Najlepša hvala. Äh, jaz pravzaprav danes uh, celotno. aitäh teile. kogu tänase kuulamise käigus olen püüdnud ikka ja jälle korrata seda, et me peame olema ühtaegu nii ambitsioonikad kui realistlikud. kui me seame endale liiga ambitsioonikad eesmärgid, Eh, mida realistlikult ei olegi võimalik eh, saavutada, siis see ei oleks väga mõistlik. ma tean, et eh, energiavaldkonnas ei ole võimalik üleöö suuri muutusi saavutada. ma tean, et olukord erinevates liikmesriikides on väga erinev. on liikmesriike, kes kasutavad rohkem fossiilkütuseid kui teisi. on selliseid liikmesriike, kus taastuvenergia osakaal on juba päris kõrge. aga ma usun, et see eesmärk, milles lepitakse kokku ülemkogul ehk minimaalselt kakskümmend seitse protsenti taastuvaid energiaallikaid energiaallikate kogumis on minu arvates realistlik, saavutatav, aga samas, samas tuleb meil jätkata uute tehnoloogiate väljatöötamist paket, mis võimaldab meil kasutada fossiilkütuseid selliselt, et koormus keskkonnale oleks minimaalne. võimatu on absoluutselt täielikult ja kiiresti äh, Ähm, fossiilkütused asendada taastuvate energiaallikatega ja seetõttu ongi vaja investeerida teadus- ja arendustegevusse just selles valdkonnas, et oleks võimalik jätkuvalt kasutada ka fossiilkütuseid olukorras, kus neid tuleb kasutada, aga selliselt, et äh, mõjud keskkonnale oleksid minimaalsed. mis puudutab tuumaenergiat, siis ma usun, et üks äh, minu varasem vastus juba äh, vastab teie küsimusele, ehk Euroopa Komisjon peab tegelema ohutuse tagamise küsimustega. kolleeg Mlinar, palun. Predsednik Juncker vam je v pismu o poslanstvu in nalogah vašega resorja lugupeetud volinikukandidaat, oma kirjas härra Junckerile te ütlesite, et te peate koordineerima mitme voliniku tööd kliima äh, ja transpordivolinik, siseturg, tööstus, ettevõtlus, VKE-d, merenduspoliitika, regionaalpoliitika, põllumajanduspoliitika, maaelu areng ning samuti lõpuks veel ka teadus- ja arendustegevus. me kõik oleme nõus, et tegemist on tohutu ülesandega. minu küsimus teile oleks järgmine, kuidas te tagate, et see koordineerimine ka toimib? suur aitäh teile küsimuse eest, proua Mlinar. jah, tegemist on tohutu väljakutsega mitte ainult minule, vaid meile kõigile, tervele komisjonile. uus komisjoni struktuur on see, mille raames me peame selle väljakutsega ka hakkama saama ning minu ülesandeks on tagada, et see struktuur ka toimib nagu ma sissejuhatuses juba ütlesin, siis näen ma oma rolli selles töös järgmiselt. esiteks pean jälgima, et konkreetsetes valdkondades seatud eesmärgid ühendatakse laiematesse strateegilistesse eesmärkidesse, et ei juhtuks, et meil on erinevates valdkonnades üksteisele vastukäivaid eesmärke. ma loodan, et minu kogemused peaministrina koalitsioonivalitsuses, koalitsiooni kuulus neli erinevat erakonda, selles töös mind ka aitavad, see töö nõudis teatavat ähm, oskuslikkust. ma tean, et jah, mõned seisukohad äh, on väga vastandlikud, aga ma usun, et minu kogemustest on abi minu ametikohal komisjoni asepresidendina ja loomulikult näitan seda teile juba ka seda ametit pidades. suur aitäh ja nüüd on sõna kolleeg Žõpil, palun. suur tänu, austatud volinikukandidaat. Te ütlesite, et teie jaoks on väga tähtis kolmas energiapakett ja te rõhutasite ka vajalike infrastruktuuride tähtsust ühtse, ühise, ühisturu jaoks ja aga infrastruktuuride jaoks on vaja ka in investeeringuid, gaasijuhtmete, energiavõrkude jaoks. meil on Euroopas väga palju veel selliseid paiku, mis on energia mõttes veel kõrbed. ja teiseks ma tahaksin veel kord esitada järgmise küsimuse. kas te arvate, et võib olla ka erandeid äh, lahendustele, mis äh, selles paketis on ära toodud, näiteks South Streami osas? ja ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht seoses gaasiekspordi keelustamisega, sellepärast et on ju eh, et meil on ju praegu eh, teatud meetmed, mida Venemaa suhtes on rakendatud. suur aitäh teie küsimuse eest jah, ma olen veendunud, et energiapaketti on vaja ellu rakendada täielikult ja seda kõikides liikmesriikides ilma igasuguste eranditeta. ja sama käib ka investeeringute kohta, muuhulgas South Streami kohta. nii et kõik investeeringud peavad järgima samasuguseid reegleid varemalt ma ütlesin, et äh, meil on vaja nii riistvara ehk infrastruktuuri kui ka tarkvara ehk reegleid, kui me tahame, et siseturg toimiks. nii et selleks on meil tarvis selgeid äh, reegleid. aga enne peab siseturg toimima sellest tulenevalt mainisin täna mitmeid kordi ka investeeringuid, mis on vajalikud siseturu toimimisest. vaid tänu investeeringutele saame rääkida saavutatud siseturust. Euroopa Liit ja Energialiit peavad rääkima ühel häälel partneritega väljaspool Euroopa Liidu piire ühtlasi usun, et tähtis on rääkida ühel häälel ka Venemaa, Venemaaga. Euroopa Liidus tuleb jõuda kokkuleppele selles osas, mida me plaanime teha ning kuidas reageerida see on minu arvates ainus õige toimimisviis, kui me soovime kujutada endast jõulisemat partnerit kui siiamaani. liikmesriigid eraldi on kindlasti haavatavamas positsioonis kui Euroopa Liit tervikuna, nii et rääkida ühel häälel on õige lahendus. suur aitäh ja sõna on kolleeg Tänsil, palun. suur aitäh, jah, teil on loomulikult täiesti õigus, kui te ütlete, et me peame rääkima ühel häälel Te olete palju rääkinud äh, eesmärkidest, mis oleksid ka saavutatavad, nagu te teate, on Euroopa Liit äh, seadnud, seadnud prioriteediks võidelda kliimamuutuse vastu, Euroopa Liidul on tõesti plaanis need eesmärgid ka saavutada. Teie, teist saab pealäbirääkija äh, COP konverentsil aasta lõpus ja loomulikult edasi juba Pariisi konverentsil aastal kaks tuhat viisteist ja kui teie arvates on oluline just eesmärkide saavutatavus, siis kas te võiksite meile ka kinnitada, et te suudate läbirääkimisi juhtida ja milline on see saavutatav eesmärk, tooge välja üks väga konkreetne eesmärk ja see, kuidas te plaanite selle saavutada uh,? Najlepša hvala! suur aitäh küsimuse eest muutused keskkonna valdkonnas, ka kliimamuutuste osas, on tohutuks väljakutseks mitte ainult Euroopa Liidule, vaid ka teistes maailma piirkondades. ma juba ütlesin, et meil on vaja kiiresti tegutseda. järgmine aasta koguneme Pariisis ja siis tuleb heaks kiita siduvad eesmärgid kliimamuutuse vastases võitluses, siduvad eesmärgid, mis on kohustuslikud kõigile, mitte vaid Euroopa Liidule. võin teile kinnitada, et teen kõik endast oleneva, et need eesmärgid ka seataks, aga loomulikult ei tea, mis Pariisis juhtuma hakkab. selgeid eesmärke hetkel veel ei ole seo-, seatud, võin vaid tuua välja arvandmed, millest me oleme siiamaani või arvulised eesmärgid, millest me oleme siiamaani lähtunud Euroopa Liidus. meie partnerid, eriti Ameerika Ühendriigid ja Hiina, võiksid meiega kaasa tulla, vaid nendega koos tegutsedes saame hoida oma keskkonda ja säilitada seda praegusel kujul ma olen veendunud, et ka teised riigid tunnevad nende teemade üle muret. Euroopa Liidus on meil heitkogustega kauplemise süsteem. see süsteem võimaldab meil saavutada keskkonnaalaseid eesmärke, see süsteem pakub huvi ka Hiinale. kolleegid direktoraadist peavad selles osas juba nõu Hiina, Hiinaga ja loodetavasti tuleneb sellest ka midagi konkreetset. suur aitäh ja härra Roil! me oleme väga palju küsimusi esitanud Energialiidu kohta ja te vastasite enam ühes stiilis ja see ei üllata mind ja me esitasime palju küsimusi ka teie poliitilise mineviku kohta ja te vastasite samal moel. ja et me peame ühel häälel rääkima liikmesriikide vahel ja ülemaailmsel äh, tasandil ja ka Venemaaga suht-, Venemaa suhtes. ma esitaksin teile küsimuse, miks teie arvate, et just teie oma kvalifikatsiooniga suudate täita seda ülesannet äh, seda mandaati, mis on teie need erilised omadused, et koguda kokku kõik liikmesriigid, et nad räägiksid ühel häälel ülemaailmsel tasandil, mis eristab teid teistest? ja, ja see, et te vastasite enam-vähem ühtemoodi kõigile küsimustele, tundub, et ei muuda oma arvamust iga viie minuti tagant vähemalt. nii äh,, poslanets. suur aitäh küsimuse eest, lugupeetud Euroopa Parlamendi liige kui me tahame saada tugevamaks, siis peame me ühtselt käituma kolmandate riikidega. see on kõige olulisem punkt, mida olen ka juba kordi rõhutanud. eelmisel aastal pidin ma võitlema selle eest, et veenda rahvusvahelisi finantsturge selles, et Sloveenia riik ei lähe pankrotti, kuigi kõik, nii ajakirjandus kui ka poliitikud nii Sloveenias kui ka mujal olid veendunud, et Sloveenia surutakse põlvili ma võtsin kasutusele meetmed, mis näitavad väga selgelt, et ma mitte ainult ei räägi, vaid ka tegutsen, sama plaanin teha ka Euroopa Komisjoni asepresidendina, kui te annate mulle oma toetuse. Te peate mõistma, et ma ei tegutse üksi. töötan koos teiste volinikega ja vajadusel ka komisjoni presidendiga. me teeme alati koostööd. nii et nii täht-, niivõrd tähtis ei olegi see, kes täpselt hakkab läbirääkimisi juhtima, kuivõrd see, et me kõik käituksime ühtselt nii et komisjonis me peaksime kõik püüdlema samade eesmärkide poole, siin ei tohiks olla mingeid erinevusi. ja kindlasti president Juncker meil ka seda teha võimaldab. ma olen veendunud, et minu pooleteistaastane kogemus peaministrina väga raskes olukorras on mulle tulevikus abiks suur aitäh ja nüüd on sõna kolleeg Bošil. Vám je burno leto. Potem, ko ste kot politično neizkušena pristala na položaju predsednice vlade, je vaše ekipi uspelo dokaj stabilizirati finančno stanje države. Potem ste... proua Bratušek. igrala vlogo suur aitäh, jah, te suutsite oma riigi olukorra stabiliseerida, kuid siis astusite ametist tagasi äh, miks siis nii, kas sellepärast, et te tundsite end solvatuna, mina arvan, et oleksite pidanud jätkama oma ametikohal, teie tagasiastumiseks ei olnud mingisugust põhjust. kui te ei oleks seda teinud, siis oleks siin võib-olla mõni teine kandidaat, keda Sloveenia valitsus ka toetab. huvitav on see, et te tegelikult esialgu ei olnud kandidaatide nimekirjas, küll aga esitati teid hiljem ainukandidaadina ja see ei ole mitte ainult ebamoraalne, vaid see on ka korruptiivne tegu ning korruptsioonivastase võitluse komisjon seda juhtumit hetkel ka uurib. nii et kui asu-, avastatakse, et te rikkusite seadust, siis kas te astute voliniku kohalt tagasi või jääte oma ametikohale? suur aitäh, et andsite mulle järjekordselt võimaluse selgitada, mis Sloveenias täpselt juhtus volinikukandidaatide nimetamisel. ma olen veendunud, et tegemist on sisepoliitiliste mängudega. Sloveenia saatis Brüsselisse kolme kandidaadiga nimekirja. ma ei tea, millist nimekirja olete näinud teie, aga ainus nimekiri, mille saatis äh, Brüsselis äh, Sloveenia valitsus, äh, selles oli ka minu nimi. president Juncker tegi otsuse ise, tal oli võimalik valida ka teise kandidaadi kasuks, nimekirjas oli lisaks minule veel ühe naiskandidaadi ja ühe meeskandidaadi nimed. nii palju ametisse kandidaatide nimetamisest, ma ei tea, kuidas mujal asjad käivad, aga Sloveenias ei ole mingit probleemi, kui kandideerida uuele poliitilisele ametikohale, samas kui olla veel eelmisel ametikohal. Sloveenias läksid asjad veidi käest ära, aga nagu ma enne juba ütlesin, ei ole mina kunagi seadust rikkunud. uskuge, et ma toetan korruptsioonivastast võitlust, usaldan õigussüsteemi, politseid, tegime kõik korruptsioonivastases võitluses koostöös sel ajal, kui mina olin äh, Äh, peaminister, nüüd on sõna Elisabeth Köstingeril, palun. Äh, suur tänu. proua Bratušek, te ei vastanud eelkõneleja küsimusele, kas te astute tagasi, kui need etteheited korruptsioonis saavad konkreetsema vormi? nii et ma tahaksin saada selget vastust, kas jah või ei. teine küsimus see küsimus puudutab eh, riigi, riigiabi, riigi tasa, tagatisi, seitseteist miljardit eh, tuumaelektrijaamale Ühendkuningriigis. aga aluslepingud rõhutavad taastuvenergiaallikate tähtsust, samas ma tahaksin teie seisukohta kuulda selles osas, mis puudutab seda aluslepingute sätete rikkumist ja Euroopa Liit peab olema esirinnas taastuvat taastuvenergia osas ja ka selles osas ma tahaksin selget vastust suur aitäh küsimuse eest. ma enne juba ütlesin, et ma tean, kuidas peab poliitik käituma, kui seadust on rikutud. kuid sellest hoolimata pean vajalikuks veel kord rõhutada, et käesoleval juhul ei ole ükski institutsioon järeldanud, et tegemist on korruptsioonijuhtumiga. tegemist oli lihtsalt kuulujuttudega, mis on viimastel päevadel ringlema hakanud. kui ma ise osalesin korruptsioonivastase võitluse komisjoni töös, siis öeldi mulle ka selgelt, et minu suhtes ei ole käimas ühtegi juurdlust. nüüd edasi tuumaelektrijaamade juurde. ma juba rääkisin sellest, milline on minu arvates Euroopa Komisjoni roll selles küsimuses. riigiabi tuleks loomulikult anda vastavalt riigiabi reeglitele, neid reegleid ei saa kuidagi murda. riigiabi ei tohi anda reeglite vastaselt Te rääkisite seitsmest miljardist eurost. vabandan, kuid ma ei ole mainitud juhtumiga kursis. aga loomulikult uurin selle kohta juba täpsemalt. Grazie. Adesso la collega Mirandelli. suur tänu, kolleeg Mirjam Tallipäev. Thank you, chair, vice president. suur aitäh, härra esimees, lugupeetud volinikukandidaat et mina tahaksin tõesti konkreetseid vastuseid, ma keskendun ühele konkreetsele teemale, nimelt liikmesriikidele, mis on jäänud energia vaatenurgast isolatsiooni. kahe tuhande seitsmendal aastal ja ka hiljem on järeldustes öelnud, et pärast aastat kaks tuhat viisteist ei tohiks ükski Euroopa Liidu liikmesriik olla isolatsioonis või olla äh, ära lõigatud Euroopa Liidu energia- ja gaasivõrkudest mida on plaanis teha nende liikmesriikidega, kes hetkel on täielikus isolatsioonis ja mida on teil plaanis teha selleks, et eesmärgid ka täidetaks? Maltal on plaanis ehitada gaasitoru ja selleks on vaja Euroopa Liidu tehnilist ja rahalist abi, milliste meetmetega on teil plaanis välja tulla selleks, et nende projektide ellurakendamine tagada võimalikult ruttu? ning on olemas ka määrus, mis kohustab äh, liikmesriikidel saavutada eesmärgid kolme poole aastaga, kuidas te tagate, et seda ka tehakse? kuulamise jooksul oleme ikka ja jälle rääkinud infrastruktuurist, infrastruktuuri projektidest ma olen täiesti teadlik sellest, et äh, siin küsimuses on kaks peamist probleemi Euroopa Liidus, nii et kaks eraldatud piirkonda Euroopa Liidu võrkudest. mul on raske muuta seda, mida tule, mida minevikus juba tehti. jah, pärast kahe tuhande üheksandat aastat oleks pidanud paljudki ära tegema, kuid seda ei tehtud. mis puudutab energia varustuskindluse projekte, siis neid on kokku kolmkümmend kolm ja nende hulgas on ka mõned kiireloomulisemad, et energiainfrastruktuuri tugevdada. loomulikult on see otseselt seotud sellega, millest kõnelesite teie. aga just nimelt selliste probleemidega tegelemine ongi meie ülesandeks projektid, mis on äh, seni veel korralikult ette valmistamata või mis ei ole veel algust saanud, nende kallal tuleb hakata tööd tegema juba kohe täna. jah, ettevalmistustööd võivad olla paremad, ka projektid on paremini välja töötatud. mina kavatsen tugevalt panustada just kõige kiires loomulisematesse projektidesse energiajulgeoleku strateegias ja et neid rakendatakse ellu nii, nagu on ette nähtud. ma olen täiesti teadlik ka sellest, et energiajulgeolek sõltub suuresti siseturu lõpuleviimisest suur aitäh ja nüüd on sõna kolleeg Spirakil. Thank you, Chairman, allow me to explain that uh, I insist to this question because it is a matter aitäh mm.. ma olen siin. siin ma olen. minu jaoks on põhimõttelise tähtsusega järgmine küsimus, austatud äh, asepresidendi kandidaat. Sloveenia valimiste käigus teie kampaania oli äh, täis valesid äh, loosungeid, alguses te olite nagu see, kes Sloveenia Euroopa käest päästis ja nüüd te ütlete, et, et hoopis vastupidist. minu arvates see sõnum, mis te ütlesite, et oli antifašistlik, minu arvates te esinesite Euroopa vastasena et, et Euroopa on nagu eh, nii-öelda varaste pande. nii et eh, ma tahaksin tõesti te, teie käest teada saada, kas te tõesti siiralt usute, et te olete õige inimene asuma sellele töökohale? kõnelejad katkestatakse, nii et eh, kas teie uskumused on kooskõlas nõuetega, mis on esitatud asepresidendile? aitäh. aitäh teile küsimuse eest, aitäh, et annate mulle võimaluse vastata taaskord sellele samale küsimusele. kõigepealt, kui midagi öelda, siis äh, avaldused peavad tuginema faktidele. ma ei ole mitte kunagi öelnud ega kirjutanud midagi sellist, mis äh, laseb paista mind Euroopa vastasena. ma olen uhke, et ma olen Sloveen, ma olen uhke, et ma olen eurooplane ja ma olen väga uhke, et peaministrina õnnestus mul oma riik eh, ilma välise abita kriisist välja aidata. ja ka Euroopa peaks olema uhke selle üle, et Sloveenia suutis oma, oma probleemid ise lahendada, sest lõppkokkuvõttes äh, probleemide lahendamine, teiste riikide probleemide lahendamine läheb äh, kalliks maksma kõigile liikmesriikidele. seetõttu olen uhke selle üle, mida me tegime viis, viimastel aastatel Sloveenias, aga me tegime ära suure töö, mis väärib austust. mainisite jälle ühte üritust, äh, mida ma külastasin, mille käigus ähm, mälestati nõnda rahvuspäeva, kogu meie poliitiline eliit oli kohal. olen juba öelnud, et see laul, mida ma seal laulsin, seda e, Sloveenias nähakse, mõistetakse kui fašismi vastast laulu. E, ma olen veendunud, et Euroopa tugineb ühistele väärtustele ja mul ei ole mitte kellegi ees, mitte millegi eest vaja siin vabandada. aitäh, härra Kohvat, palun suur tänu, proua Pratušek, ma olen siin. Teie kätte usaldatakse väga tähtis portfell ning ma tahaksin äh, mõista, mida te kavatsete teha olukorras, kui teist saab asepresident. Äh, oma kirjas te ütlesite, et, et te kavatsete teha tööd selles suunas, et äh, taastuvate energiaallikate osas Euroopa peaks jõudma juhtkohale maailmas, aga ma ei ole täna kuulnud midagi selle kohta, kuidas te saavutate, seda kavatsete saavutada. ja te, me peame säilitama konkurentsivõime, ütlete. kas seda on võimalik äh, saavutada, kui me liigume edasi taastuvate energiaallikate teed? kakskümmend seitse protsenti on ambitsioonikas eesmärk, mis muudab meid äh, number üheks, aga selleks on vaja väga palju ära teha ja, ja mida te kavatsete teha? Euroopas äh, äh, on vaja ekspertida, eksportida taastuvatest energiaallikatest äh, toodetud e-, energiat ka ühest liikmesriigist teise, mida te kavatsete teha, et see nii ka läheks, et seda oleks võimalik teha? Konsu invest-. alustan teie viimasest märkusest. investeering, tuleb investeerida, investeerida, investeerida. teen kõik, mis minu võimuses eh, selleks, et see pakett, mille kuulutas välja president Juncker, oleks pühendatud eh, nendele investeeringutele, mida meil kõige rohkem vaja on. suured summad eh, tuleb suunata energiatõhususe projektidele ja sarnastele projektidele energiajulgeoleku projektidega me saavutame nii-öelda kaks eesmärki koos me saavutame oma eh, süsiniku heitkoguste vähendamise eesmärgid, energiatõhususe eesmärgid ja vähendame ka sõltuvust eh, energia impordist, mis muudab Euroopa energeetika mõttes sõltumatuks. Need eesmärgid, millest me täna oleme rääkinud, need eesmärgid taastuvate energiaallikate valdkonnas mõningate riikide jaoks on need eesmärgid, mis on püstitatud, sellised, mis ei ole veel vastuvõetavad ja ülemkogu peab jõudma kokkuleppele, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend peaks olema taastuvate energiaallikate osakaal vähemalt kakskümmend seitse protsenti. on neid liikmesriike, kes saavutavad selle eesmärgi kergemalt, on liikmesriike, kellel on suuremaid raskusi selle eesmärgi saavutamisel. ma tean, et ma kordan ennast, aga meie ühise, ühiste aluslepingute raames on liikmesriigid võtnud endale kohustusi, samas liikmesriikide pädevuses on otsustada oma energiaallikate kombinatsiooni osas. me ei saa sätestada selliseid nõudmisi, mida aluslepingud ei luba, aga kui me oleme ühistes eesmärkides kokku leppinud, siis ma usun, et me teeme ka kõik selleks, et neid eesmärke saavutada. aitäh! sõna saab kolleeg Nunja Mello. suur tänu, härra esimees, austatud volinikukandidaat. Euroopa energiasõltuvus Venemaast on kuuskümmend protsenti ja enne kahe tuhande kolmekümne viiendat aastat võib ta jõuda kaheksakümne seitsme protsendini ja sees. sõltuvuse kõver tuleb teise suunda pöörata ja täna te rääk-, täna rääkisime me sellest, et Portugal ja Hispaania võiksid äh, etendada äh, võtmetähtsus selles valdkonnas ja Pürenee poolsaarel on tõesti oma, oma roll sellest ja me võiksime asendada viiskümmend protsenti Venemaa impordist, kui oleks piisavalt võrguühendusi. praegusel hetkel on kuus koma viis protsenti ainult see ühendus Pürenee poolsaare ja Prantsusmaa vahel. aga tegelikult vanasti me rääkisime, mõned aastad tagasi me rääkisime sellest, et see peaks praeguseks hetkeks olema juba kümme protsenti. ja seetõttu te saate aru, kuivõrd tähtis on asendada Venemaa, äh, Portugali ja Hispaaniaga energiatarnetes, gaasitarnetes. ma tahan konkreetset vastust sellele. Äh, palju tänu austatud parlamendisaadik, teie küsimuse eest. taaskord äh, jõuame tagasi infrastruktuuri küsimuse juurde. infrastruktuur on äh, just see põhjus, mille tõttu siseturg veel ei toimi nii hästi, kui ta peaks ma ikka ja jälle rõhutan seda, et me peame omavahel ühendama liikmesriigid, piirkonnad, eraldiseisvad liikmesriikide osad, selleks et tagada energia ülekanne. olen teiega täielikult ühel meel, meelel, nõustun sellega, mida te ütlesite. ja seetõttu taaskord kordan üle, et teen kõik, mis minu võimuses selleks, et ehitada välja need ülivajalikud taristud nii kiiresti kui võimalik. ma ise ei saa ähm, muuta kõike seda, mis varem on tehtud või tegemata jäetud, aga tööd tuleb lükata käima ja seda täiskiirusel ning äh, president Juncker on selgelt välja öelnud, et äh, suur osa ettenähtud paketist äh, suunatakse just energia infrastruktuuri projektidele, vaid omavahel ühendatud energia siseturg saab tagada hästi toimiva energialiidu. suur tänu, kolleeg Mattias Kroote! mögliche austatud proua Bratušek äh, kolm tu-, kolm viimast tundi äh, tulevane äh, Euroopa Komisjoni asepresident ei, ei rääkinud kordagi meil siin CO2 vastuvõetavast tasemest, emissioonidest, et millised peaksid olema tuleviku investeeringud sellesse ja kui palju sertifikaate, CO2 sertifikaate peaks äh, ära võtma selleks, et, et CO2 turg korralikult toimima hakkaks? Najlepša hvala, jaa, mogoče je moja napak-. aitäh teile. tõepoolest, äh, võib-olla minu viga, et ma ei maininud heitkogustega kauplemise süsteemi, aga keegi ei küsinud konkreetselt selle kohta ma oleksin võib-olla pidanud ise rääkima. olen veendunud, et see finantsmehhanism on oluline, oluline selleks, et saavutada endale seatud eesmärgid. mis puudutab eh, hinda, hinnaküsimust, siis meil on raske määratleda seda hinda, turud on need, mis hinna määravad. aga asi on selles, et eh, kriisi kriisil olid omad äh, tagajärjed ka sellele valdkonnale ning äh, äh, tulemuseks on see, et hinnad jäävad allapoole ootusi. omalt poolt ma toetan niinimetatud turureservi, nii nagu te mainisite. ettepanek on siis selline, et need turureservid võetakse kasutusele kahe tuhande kahekümne esimesel aastal Äh, mõningates liikmesriikides võib-olla varem, aga seda küsimust alles arutatakse. igal juhul usun, et tegemist on õige mehhanismiga. ja ma usun, et see mudel, see turumudel toimib jätkuvalt hästi. olen veendunud, et selle mehhanismi kaudu õnnestub meil paremini saavutada oma keskkonnaalased eesmärgid mis on väga tähtsad, seetõttu jah, ma toetan selle niinimetatud äh, turu stabiilsusmehhanismi kasutuselevõttu. suur tänu, nüüd on sõna kolleeg Peeter Liis. Oh, suur tänu, härra esimees. proua volinikukandidaat ma tahaksin taaskord anda teile võimaluse vastata konkreetselt konkreetsetele küsimustele, et mitte kaks viimast minutit, teil on veel oma lõppsõna kaks minutit, aga kõigepealt härra Kanete uues komisjonis on võtnud endale terve rea konkreetseid kohustusi ja ta on öelnud, et vähemalt kolmkümmend protsenti energiatõhususest, mis saab olema siduv ja kvood, eh, CO2 kvoodikaubandust ja tema, tal on kavatsus edendada neid uusi mehhanisme, kui parlament on nõus sellega. ja väga konkreetselt väljendust aga äh, kohustuste osas, mis puudutab äh, kahe tuhande kolmekümnenda aasta järgset perioodi. et mis on teie seisukoht ja teie suhtumine nendesse kohustustesse? ja teine küsimus, te ütlesite, et see kommunistlik laul oli fašismivastane laul ja puudutas Euroopa Liidu väärtusi. Te võite ette kujutada, et Rahvaparteis tekitas see teatud emotsioone Um, najlepša hvala. Bom to uh, pesem, mislim, da sem. aitäh. ma usun, et eh, seda lauluküsimust olen eh, nii ehk naa no, piisavalt juba selgitanud, aga no kordan siis uuesti üle. Sloveenias peetakse seda laulu antifašistlikuks lauluks ja seda laulu lauldi siis, kui Sloveenia eh, võitles eh, endise režiimi vastu. nii et siin ei ole mingeid probleeme sellega. mis puudutab eh, kohustusi, siis olen nendega täielikult kursis ja seetõttu olen korduvalt täna maininud, et hetkel on meie ees laual eesmärk vähemalt kakskümmend seitse protsenti taastuvatele energiaallikatele kolmkümmend protsenti taastuvaid energiaallikaid eh, energiatõhususe valdkonnas, isiklikult eh, ma neid eesmärke toetan ja selles osas eh, mina ja minu kolleeg oleme kindlasti ühel meelel. ja nii nagu juba sai mainitud, et see, kes osaleb erinevatel üritustel, meid esindab rahvusvahelistel üritustel, ei ole esmatähtis küsimus. oluline on see, et me kõik räägiksime ühte keelt ja edendaksime ühiseid eesmärke. ehk seda ma tahaksin veel kord korrata. ja mis puudutab meie ühiseid eesmärke aastaks kaks tuhat viiskümmend, siis ma usun, et et äh, me võtame ühiselt äh, need eesmärgid koos äh, globaalsete partneritega vähendada heitkoguseid kaheksakümmend protsenti ja olen veendunud, et me suudame jõuda kokkuleppele nende eesmärkide osas, seda ka oma partneritega ja ma usun, et me peaksime liikuma veelgi rohkem siduvate eesmärkide teel suur tänu, kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki kolleege esitatud küsimuste eest ja volinikukandidaati temapoolsete vastuste eest. on täiesti selge, et kõik kolleegid ootasid ka täiendavat detaile vastuseks oma küsimustele ja seetõttu ma paluksin, et volinikukandidaat esineks oma lõppsõnaga viis minutit, kus ja selles sõnavõtus on tal võimalik detailsemalt äh, vastata veel tema poolt esitatud, temale esitatud küsimustele. Äh, äh, najprej seveda zahval. palju tänu kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki, kes esitasid mulle küsimusi, palju tänu, et andsite mulle võimaluse täna siin teie küsimustele vastata ja tahaksin veel kord tänada härra Junckerit võimaluse eest, mis mulle on antud, tulla täna siia teie ette. ja lõpetuseks tahaksingi mõne sõnaga tutvustada teile veel oma visiooni Energialiidust ning äh, võib-olla ka siis äh, puudutada konkreetsemaid küsimusi. tõsiasi on see, et olukord, kus me oleme ennast leidnud, tuleneb äh, kriisist, mis leidis aset aastal kaks tuhat üheksa ja me ei ole teinud piisavalt selleks, et vastata meie ees seisvatele väljakutsetele, parandada energiatõhusust, me peame looma sellise kliimapoliitika, mis oleks tulevikku suunatud. meie eesmärgid selles valdkonnas, viitan siin kliimapoliitikale, peaks olema selline, et kliimapoliitika peab olema tulevikku suunatud, eesmärgid on selged, kõigepealt me soovime saavutada meie kakskümmend kakskümmend eesmärgid ehk vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid kahekümne protsendi võrra, suurendada eh, kuni kakskümmend protsenti taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ning eh, vähendada kahekümne protsendi võrra energia tarbimist. Need on need eesmärgid, mille me oleme üheskoos endale võtnud aastaks kaks tuhat kolmkümmend. nimelt eh, kolmekümne protsendi võrra vähendada energia tarbimist, selles osas ma usun, on meil suuri võimalusi mida on võimalik ära kasutada. meil on selliseid projekte, mis energiatõhusust parandavad ühelt poolt, teisalt toovad need kaasa ka uute töökohtade loomise võimalusi, millega edendada keskkonnasõbralikku majandust ja majanduskasvu. teiseks eesmärgiks aastaks suurendada vähemalt kahekümne seitsme protsendi võrra taastuvate energiaallikate osakaalu. ning veel üheks eesmärgiks mida olen ka juba maininud, on eesmärk aastaks kaks tuhat viiskümmend, mille osas ma usun, et me suudame kaasata ka teisi olulisi rahvusvahelisi partnereid selleks et, et kaheksakümne protsendi võrra heitkoguseid vähendada. energialiidu põhielemendid, need põhielemendid mis on välja toodud äh, ja äh, tulid välja ka meie arutelude käigus, on järgnevad. kõigepealt meil on vaja paremini toimivat siseturgu, selle saamutamiseks tuleb meil äh, välja ehitada omavahel paremini ühendatud infrastruktuur, mis suurendab meie konkurentsivõimet, mis on väga oluline nii e, meie tööstuse seisukohalt vaadatuna kui ka meie rahva jaoks vajalik. üleminek madala süsinikuheitega majandusele, seda on võimalik saavutada e, suurendades taastuvenergiaallikate osakaalu ning e, seda on võimalik saavutada ka energiatõhususe parandamise projektide kaudu ning nende kahe samba kahe ülesande täitmise tagajärjel on võimalik ka meie energiaalust äh, sõltumatust suurendada ning lõpetuseks, mis ei ole kõige vähem tähtis, on meil vaja parandada ka seda, äh, kuidas me suhtleme rahvusvaheliste partneritega, nendega, kellel on väga suur kaal rahvusvahelisel areenil kui me suudaksime oma jõupingutused ühendada, siis me suudaksime ka eh, jõuda ühisele seisukohale. minu eh, kõige esmaseks, kõige kiireloomulisemaks ülesandeks, kui see võimalus mulle antakse, oleks eh, koos kolleegidega töötada välja plaan reageerimaks hädaolukordadele, eriolukordadele selleks, et toime tulla ettenägematute olukordadega, kui peaks tekkima olukord, kus Euroopa Liit seisab silmitsi gaasivarustuse nappusega. komisjoni töötajad eh, töötavad juba selle dokumendi kallal ning ma usun, et peagi on meil see dokument olemas. Eh, ma olen veendunud, et meil on olemas selge nägemus, selged eesmärgid ja olen veendunud, et me teame ka, milline on see tee oma eesmärkide saavutamiseks. aitäh! Thank you, madam Alenka Bratušek, commissioner, vice president Des-. suur aitäh teile, proua Alenka Bratušek, voliniku ning komisjoni asepresidendi kandidaat, suur aitäh ka ENVI ja ITRE kolleegidele ning ühtlasi kõikidele Euroopa avaliku arvamuse esindajatele, kes täna siin kohal olid ning suur aitäh ka kõigile neile, kes vaatasid meie avalikku kuulamist interneti vahendusel. tahaksin anda teile veel veidi informatsiooni, ITRE komisjon koguneb täna kell kakskümmend null null, toimub koordinaatorite koosolek ja homme kõik nii ITRE kui ka ITRE kolleegid, me osaleme härra Jürgi Kataineni avalikul kuulamisel homme hommikul kell kümme null null, suur aitäh teile! ja veel lisainformatsiooni ka minu poolt nii et info ka Envi kolleegidele meie koordinaatorite kohtumine toimub täna õhtul kell pool kaheksa ja lõpeb kell üheksa. ja siis alustame me ühist nii ITRE kui ka ENVI koordinaatorite koosolekut. nii et see kella üheksast kümneni täna õhtul, suur aitäh!